kolleegid, alustame oma koosolekut. kõigepealt, kas võime lugeda kinnitatuks päevakorra? kui jah, siis aitäh. järgmiseks on kolmekümnenda septembri ja neljateistkümnenda oktoobri koosolekute protokollide kinnitamine. kas te olete nõus need protokollid kinnitama? aitäh järgmisena esimehe teadaanded, mis puudutavad äh, või õigemini neid teadaandeid lihtsalt ei ole täna. siis. Of raportöörs and drafts raportööride ja arvamuse koostajate ametisse nimetamine, sellest räägin homme, kui annan teile ülevaate ka koordinaatorite kohtumisest. järgmisena kuues päevakorrapunkt, alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtt, muudatusettepanekute läbivaatamine, kas härra Fidanza on kohal? aga Rupert, wozu haben wir den Ding auf der Agenda stehen?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 okay,. niisiis, härra Fidanza on nüüd kohal. Carlo, sinu raport alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtt, muudatusettepanekute läbivaatamine, sul on sõna. aitäh, esimees vabandan, et hiljaks jäin, aga tere päevast siis kõigile. ma lootsin, et me alustame koosolekut natuke hiljem. Äh, ma olen saanud kolmsada seitseteist muudatusettepanekut kolleegidelt. seda on üsna palju ja see näitab, et äh, inimesed tunnevad selle teema vastu väga palju huvi. ma hakkasin neid muudatusettepanekuid ükshaaval läbi vaatama ning ma võin öelda, et äh, väga paljud neist on positiivsed ning kooskõlas sellega, mida mina oma arvamuse ees, eelnõus juba kirjeldasin ma arvan, et kui me hakkame kompromisse välja töötama ja sellega ma praegu tegelen ning eh, variraportööridega vaatame need läbi eelseisvatel päevadel, siis ma olen täiesti kindel, et meil õnnestub saavutada nende kompromisside osas laiapõhjaline kooskõla. nii et, et meil õnnestub selle asjaga siin parlamendis tõesti edasi liikuda eh, tegemist on eh, tõesti teemaga, mis on väga ambitsioonikas, aga samas ka realistlik. me teame, et me teame, et paljudes liikmesriikides valitseb väga palju skeptitsismi, seega nõukoguga läbirääkimised ei saa olema kerged. mul on äh, mõningad kommentaarid esitatud muudatusettepanekute kohta ja keskenduksin neile teemade kaupa. Äh, kõigepealt äh, need muudatusettepanekud, mis puudutavad eesmärkide saavutamist raporti eelnõus ma ei ole tegelikult asunud konkreetsele seisukohale ma ei ole muutnud äh, komisjoni äh, ettepanekut selles valdkonnas ja see on üks äh, aspekt, mida me pean variraportööridega arutama, eriti pidades silmas eelseisvaid läbirääkimisi nõukoguga. me peame välja selgitama, milline on parlamendi seisukoht, nii et, et meie läbirääkimiste positsioon oleks tõesti tule, tugev mis puudutab nüüd riiklikke strateegilisi kavasid, siis toetan mõningaid nendealaseid muudatusettepanekuid eriti neid, mille eesmärgiks on nende riiklike strateegiliste kavade tugevdamine ja arendamine ja nende võimalikult läbipaistvaks muutmine. mõned erinevates muudatusettepanekutes juhitakse tähelepanu alternatiividele, tehnoloogilistele eesmärkidele. tõepoolest, me ei tohi unustada, et tegemist on äh, valdkonnaga, kus toimuvad pidevalt tehnoloogilised arengud, kus asjad pidevalt muutuvad ja samuti peame arvestama sellega, kuidas kõik need meetmed ja arengud mõjutavad VKE-sid me tahame, et meil oleks tihe koostöö liikmesriikide, äh, tööstuse ja äh, kohalike omavalitsuste vahel seda just äh, riiklikes strateegilistes kavades olevate eesmärkide ellurakendamisel. Äh, siis veel äh, on paljud kolleegid esitanud muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on säilitada need tehnoloogiad ja standardid, mida praegu laialdaselt kasutatakse, mida kasutatakse praegustes turutingimustes ma mõistan, eh, mis on nende muudatusettepanekute taust, aga me ei tohiks silmist kaotada oma peaeesmärki, nimelt seda, et me eh, suhteliselt lühikese ajaga saadaksime paika panna siiski ühtse standardi, mis või-, võimaldab kasutajatel kahekümne kaheksas liikmesriigis saada kasu eh, üle-euroopalisest võrgust, võrgust, kus igas liikmesriigis kehtivad samad standardid eesmärkide osas ma arvan, et eesmärgid peaksid olema kohustuslikud. loomulikult me peame asjale lähenema realistlikult ja võib-olla peaksime olema realistlikumad kui mõningad komisjoni ettepanekus sisalduvad sätted. näiteks me võiksime tõesti võimaldada teatud paindlikkust aga samas tahaksime siiski säilitada selle ettepaneku põhijooned. näiteks äh, lennujaamades äh, võiksime äh, vaadata jah, näiteks parkimis, parkivate lennukite elektrikasutust ja nõnda edasi. raudteejaamades jälle on mõned teised ettepanekud, mis, millele on viidatud. nüüd, mis puudutab lisa kaks, siis mõned kolleegid paluvad, et kogu see lisa kustutatakse see on üks asi, mida me tõesti peame väga tõsiselt variraportööridega arutama. minu arvates on oluline, et me säilitaksime teatud kohustuslikud eesmärgid ja siis minu äh, lähtepositsioon on, et me võib-olla ei kustutaks siiski seda teist lisa ja ei teeks nendest eesmärkidest mitte orienteerivaid eesmärke, vaid kohustuslikud eesmärgid, aga seda me peame kolleegidega veel arutama. väga paljud muudatusettepanekud on seotud eh, sellega, kas on võimalik eh, Äh, vesinikul äh, töötavaid sõidukeid laias, laias ulatuses kasutusele võtta. Äh, samuti maagaas, kas surumaagaas või veeldatud maagaas, sellealased ettepanekud on minu enda ettepanekutega üsna sarnased, nii et, et ma arvan, et selles küsimuses õnnestub meil saavutada kompromiss, mis peegeldab kõigi kolleegide seisukohti Äh, tahtsin peatuda veel mõnel konkreetsel punktil, artikkel seitse, tarbijatele antav info. meie toetame ka seda, et äh, see info peaks olema niivõrd võima-, niivõrd selge ja läbipaistev kui vähegi võimalik. nii et, et äh, see on veel üks valdkond, kus ma äh, Äh, arvan, et me saame teha väga head tööd selleks, et tarbija huve edendada. ja äh, siin on ka tõstatatud küsimusi, mis on sarnased äh, nendele, mis seonduvad lisadega kaks ja kolm. lisas kolm räägitakse standarditest. meie soovime siin sama joont järgida siis äh, on kolleegid juhtinud äh, tähelepanu ka ohtlike äh, kaupade transportimisele äh, mõned on palunud, et piirataks näiteks veeldatud maagaasi kasutamist, aga ma ei usu, et meie saaksime siin määrust kuidagi muuta. me üritame Äh, saavutada seda, et, et siseveeteedel sellist äh, kütust rohkem kasutatakse ja loodetavasti õnnestub meil probleemid lahendada. nii et, et lõpetuseks ütleksin, et ma tegelen muuda-, kompromissettepanekutega ning peatselt kohtun variraportööridega. mis puudutab nüüd üksikuid muudatusettepanekuid, siis loomulikult ma olen kolleegidega valmis asju arutama ning äh, ma võtan kolleegidega ühendust, et nende muudatusi arutada ja võimalik, et me saavutame kompromissi. härra Ertug, palun. suur tänu, härra esimees ja tere kolleegidele. põhimõtteliselt oleme rahul raportööri ettepanekuga meil on veel ainult mõned täiendavad märkused, muudatusettepanekud. ma alustaksin sellega, mida saame põhimõtteliselt toetada. nimelt siis riiklike strateegiaraamistike toetamine, tugevdamine, ma arvan, et see on väga oluline, et me jääksime selle juurde, et on olemas ka siseriiklikud vahe-eesmärgid ja et ka kohalikke omavalitsusi kaasataks rohkem, oleks läbipaistvus tagatud, nii et selles osas toetame raportööri vägagi hea meelega. minu meelest peame silmas pidama ühte asja, nimelt riiklike ähm, mudelite puhul, mis puudutavad äh, jätkusuutlikku elektrit, ökoelektrit, siis me peame jälgima kust see energia tuleb, millistest allikatest. ehk siis roheline energia, taaskasutatavad energiaallikad, mitte aatomienergia. lisaks peame ka silmas pidama, et selle direktiivi ja selle infrastruktuuri puudutava seadusandluse mõju VKE-dele tuleb äh, samuti silmas pidada. ja eelkõige mõtlen siin bensiinijaamu, mida äh, peavad pereettevõtted. Äh, toetan ka seda, et äh, kolleeg Fidanza siiski on jäänud kvaliteedi eesmärkide juurde, peab olema võimalik selline infrastruktuur, mis on selliste standarditega seotud ja ma arvan, et me peaksime koos olema selle peaksime koos äh, püüdlema selle poole, et siin ei lahjendataks seda sõnastust, me peame olema kindlad selle vastu, näiteks mis äh, puudutab selliseid sõnastusi, et umbes äh, ja muud sellised sõnastused, see kõik nõrgendab sõnastust ja ei aita ka kaasa investeerimiskindlusele nende inimeste jaoks, kellele see seadusandlus on oluline, keda see puudutab, nii et me peaksime tõesti vaatama, et siin ei lahendaks sõnastust. kompromissina teeksin ettepaneku, et elektrisõidukite puhul on ju komisjon aastaks kaks tuhat kakskümmend teinud ettepaneku, kui palju siis kvantitatiivselt tuleb suurenda arvu ja vastavalt äh, komisjoni ettepanekule peaks olema siis viie protsendi, protsendine juurdekasv, mis puudutab ähm, selliste autode turule laskmist liikmesriikides, ma arvan, et meie peaksime jälgima seda, et tegemist oleks realistliku eesmärgiga, teostatava eesmärgiga. ja sellepärast on ettepanek, et me jääksime selle lähenemise juurde, aga ähm, võtaksime mõõdupuuks kolm protsenti kogu Euroopa Liidu kohta mitte, mitte viis protsenti igas liikmesriigis, sest see on ju igas liikmesriigis erinev, meil on kakskümmend kaheksa erinevat liikmesriiki, kus ostujõud on väga erinev. nii et äh, me ei saa nõuda neilt liikmesriikidelt, kus ostujõud on väiksem, kus äh, siis äh, elektriautode hind ei ole võib-olla kättesaadav inimestele, et seal nõuda sama äh, suurt protsendimäära, nii et ma arvan, et me peaksime nõudma kolmeprotsendist elektriautode määra kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, aga seda siis kogu Euroopa Liidu raames. edasi, mis puudutab veeldatud maagaasi infrastruktuuri, siis peaksime siin ka üle-euroopaliste transpordivõrgustike arvestama äh, ehk siis põhivõrku äh, peaksime arendama, nagu ka vastavates äh, suunistes on ette nähtud. et eesmärgiks oleks siis veeldatud maagaasi laadimis- või tankimiskohtade võrgu väljaarendamine. et see, mis me oleme üle-euroopaliste ta-, transpordivõrgustiku suunistes siis sätestasime, et see peegelduks ka siin, see on minu ettepanek. ja lõpetuseks teen veel ettepaneku ja palun siin äh, toetust, et CO2 äh, kvantitatiivsed eesmärgid oleksid samu, mis on valges raamatus sätestatud, et need oleksid samuti siin sees. see on äh, samuti ka üle-Euroopalise transpordivõrgustiku suunistes ja ma arvan, et me peaksime näitama, et me mõtleme seda tõesti tõsiselt. ja kui me räägime nüüd jällegi elektrisõidukitest, siis peaksime jääma teise tüübi ähm, pistikute juurde ja kindlasti peavad ka standardiseerimiskomitee seda toetama. ja äh, see peab olema koostalitusvõimeline kogu Euroopa Liidus, muidu ei ole asjal väga suurt mõtet. Äh, eriarvamusel olen selles, et äh, see uus miinimumstandard veeldatud maagaasi infrastruktuuri puhul minu meelest ei ole tegemist alternatiivkütusega, me teame, et tegemist on nii-öelda jääkproduktiga fossiilkütuste tootmisest. nii et äh, kui me räägime alternatiivkütustest, siis ma ei saa seda toetada. aga üldiselt olen raportööri ettepanekuga nõus, aitäh. Thank you aitäh, kolleegid, kui me esmakordselt seda teemat arutasime, oli viis sõnasoovijat, nüüd on üheksa sõnasoovijat, kümme. meil on ainult kolmkümmend minutit aega selle teema arutamiseks ja nüüd hakkab meil aeg otsa saama, nii et, et palun äh, öelge, mis teil öelda on lühidalt ja selgelt, siis oleksin teile väga tänulik proua Meissner liberaalide nimel. jah, suur tänu, ma püüan teha lühidalt, äh, sest ma näen, et äh, selle raporti puhul me oleme üsna ühel meelel, ma leian samuti, et siin on palju häid punkte, ütlesin seda ka eelmisel korral. Ähm, ma esitasin ise kümme muudatusettepanekut, ka teised minu fraktsioonid esitasid muudatusettepanekuid, aga üleüldiselt võin öelda, et olen nõus, see on hea, raport peab äh, jääma tehnoloogilise neutraalsuse juurde ja elektrisõidukite puhul on tõesti ka oluline, kust see elekter tuleb, kas tegemist on tegelikult alternatiivkütusega või mitte. ja tõepoolest, teise tüübi eh, pistikut tuleb toetada, see oleks, see on ainuke loogiline variant, kui meil on koostalitlusvõime, püüdleme koostalitlusvõime eh, poole raudteesektoris ja nüüd siis teises sektoris eh, ei ole mõtet midagi muud rakendada. nii et tuleviku perspektiivi silmas pidades on oluline ka, et lennujaamades võiks tulevikus kasutada elektrisõidukeid mm, kõige puhul, välja arvatud siis see, mis toimub maandumisrajal. see oleks võib-olla päris hea lähenemine. nüüd, mis puudutab miinimumstandardeid LPG puhul, ma Äh, ütlesin ka juba eelmisel korral, et see ei ole tegelikult ka alternatiivkütus, jah. LPG-ga on võimalik, veeldatud äh, naftagaasiga on võimalik ka äh, heitmeid vähendada, meil on ka päris hea infrastruktuur ja sellepärast ütlevad mitmed eksperdid, et äh, ka siin on LPG infrastruktuur on oluline, nii et vaatame, kuidas me saame siin kompromissi leida ja mis puudutab L NG-d, siis äh, tõepoolest peab olema olemas äh, põhivõrk ja infrastruktuuri ju ka arendatakse välja, siin on äh, küsimus ka veoautodes ja siseveekogude liikluses, nii et see on oluline alternatiiv. ja jään huviga ootama variraportööride kohtumist, aitäh! aitäh, härra Taylor! aitäh! ma teen ka lühidalt. ma arvan, et äh, mul ei ole äh, härra Fidenzaga kokkuleppele jõudmises raskusi, tõepoolest, me peame äh, süsteemid standardiseerima. aga me peame vaatama, mis on see eesmärk, mis alternatiivkütuste infrastruktuuri taga on ja kindlasti peaks selleks eesmärgiks olema eesmärk, mis on valges raamatus, nimelt vähendada CO2 heitmeid transpordisektorist kuuekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat viiskümmend. minu jaoks äh, see, kuidas me selle eesmärgini jõuame, kas me Äh, kasutame selleks alternatiivseid kütuseid või äh, see ei tule minu jaoks siit dokumendist selgelt välja. mul ei ole selge, et äh, kui me valime selle tee, mida härra Fidenza soovitab, et siis me suudame CO2 heitmeid vähendada. ja ma arvan, et see peab olema tõeline väljakutse, millega me silmitsi seisame me peame Äh, tõesti soodustama äh, seda, et inimesed hakkaksid rohkem kasutama ühiskondlikku transporti, busse, jalgrattaid, et nad rohkem jala käiksid. ja selleks kõigeks on ka väga hea põhjus, sellepärast et kõik need meetodid, mida main-, mina mainisin, toimivad. ning äh, Äh, siin me näeme ettepanekut, äh, tehakse ettepanek kulutada tohutult palju äh, riigi raha alternatiivsete kütuste infrastruktuurile, sellele, et kehtestada igasuguseid standardeid. samas me ei teagi, kas sellest infrastruktuurist üldse piisab nõudluse rahuldamiseks või võib-olla jääb seda üle selleks, et nõudluse, nõudlust rahuldada ma arvan, et me peaksime palju rohkem äh, rõhutama siin ka taastuvenergiaallikates toodetud elektri kasutamist. Äh, ma tean, et äh, Äh, mõned äh, kütusefirmad on äh, küll näidanud huvi üles oma struktuuride kaasajastamise kohta, aga ma ei ole kuulnud, et nad oleksid valmis oma raha selleks välja käima ja meie ei tohiks kulutada riigi raha selleks, sest me ei tea, millised on tulemused. niisiis tahaksin juhtida teie tähelepanu Äh, äh, ühele suurele Jaapani jaeketile, kes praegu äh, investeerib Jaapanis üldkasutatavatesse elektriautode laadimispunktidesse. Nemad on kindlad, et elektriautode turul läheb kõik hästi ja mina arvan, et just erasektor peaks tegema need investeeringud ja mitte riigid, aga üldiselt me peaksime vaatama, kas see eesmärk CO2 heitmete vähendamine, kas seda on üleüldse võimalik saavutada kõige paremal moel läbi äh, riigi raha investeerimise? aitäh, härra Van Dalen ECR fraktsiooni nimel. aitäh esimees, äh, ma arvan, et äh, me põhimõtteliselt toetame raportööri. Äh, eriti selles osas, mis puudutab veeldatud maagaasi ja veeldatud maagaasi võrgustiku laiendamist. me selles osas mingeid muudatusettepanekuid ei esita, sest et mulle tundub, et raporti see osa on isegi hea. tahaksin juhtida tähelepanu paarile asjale näiteks kohustuslikud laadimispunktid, see on üsnagi delikaatne teema, mulle tundub, et me oleme läinud liiga kaugele. ja seetõttu oleme esitanud muudatuse sada kakskümmend viis, kus palume sellele asjale tähelepanu pöörata, me soovime, et saavutatakse tasakaal ambitsioonide ja realismi vahel ja ma loodan, et raportöör arvestab selle muudatusettepanekuga. nüüd kogu see pistikute ja kontaktide küsimus ma arvan, et turg kindlasti teeb oma ettepanekud, nii et, et ma arvan, et meil ei ole siin vaja hakata protsesse kontrollima. mõned juhtisid tähelepanu ka veeldatud naftagaasi teemale, ma arvan, et selle peaksime välja jätma ja lõpetuseks tahaksin paluda teie raportööre pööraksite tähelepanu äh, muudatusele kakssada nelikümmend kuus, seal räägitakse üle-euroopalistest transpordivõrkudest ja, ja sellesse võrku kuuluvatest sadamatest. ma arvan, et kui on üldse võimalik kuidagi saastust vähendada, siis just nimelt äh, tagada siis äh, veesõidukite elektriga varustamine kaldalt. proua Savisaar. jah aitäh härra juhataja lugupeetud raportöör head kolleegid ka ma, mina olen paljuski nõus eelkõnelejatega et just alternatiivkütuse infrastruktuuri kasutuselevõtu direktiiv on oluline samm edasi vähendamaks euroopa liidu transpordisektori sõltuvust naftasaadustest kuid ilma ühise tegevuskavata alternatiivsete kütuste arendamiseks ja nende kasutuse suurendamiseks ei ole püstitatud eesmärgi saavutamine siiski võimalik tegin ka ise mõningad muudatusettepanekud ja väga lühidalt ähm, räägin oma muudatusettepanekutest. esiteks ähm, tegin ettepaneku täiendada eelnõu laadimisjaama mõistega et eristada laadimispunkti kui üht pistikut kohast kus asub mitu laadimispunkti ehk mitu pistikut tänaseks on turul juba olemas sellised laadimisjaamad mis võimaldavad rohkem kui ühe sõiduki samaaegset laadimist näiteks üks ühendus tavapärase ja teine ja siis teine või üks kiirelaadimise tarbeks. teiseks on oluline tagada juba olemasolevate võrkude ja laadimispunktide kasutatavus ja investeeringu mõttekus seetõttu tegin mitu ettepanekut et uued nõuded hakkaksid kehtima uutele või siis renoveeritavatele laadimispunktidele ja niimoodi vältida alles valminud võrgustike ümberehitamist. näiteks valmis eestis alles hiljuti üleriigiline projekt mille raames rajati kogu riiki kattev elektriautode laadimisjaamade võrk oleks kahetsusväärne nüüd esimesi julgeid täiendavate kuludega karistada. lisaks tegi mõned ettepanekud elektrisõidukite laadimispunktide arvu osas ning ettepaneku komisjonile neid arve täpsustada. aitäh! aitäh, proua Foster. aitäh. suur aitäh ka raportöörile äh, selle töö eest, mida ta tegi äh, kahjuks me ei ole nõus üsna paljude asjadega, mida äh, raportöör on välja pakkunud, aga samas ega me ei ole nõus ka komisjoni poolt välja pakutud, pakutuga meie peamine eesmärk on ja ütlesin seda juba siis, kui me seda asja esimest korda ar arutasime, et mida iganes me ka ei tea, ei teeks, peaks lähtuma turust. ja loomulikult, kui turg midagi soovib, siis liikmesriigid peavad aitama seda infrastruktuuri luua ma arvan, et äh, kahe tuhande kahekümnes aasta on tõesti liiga vara selle infrastruktuuri valmimiseks ja samuti leiame me, et on väga hea, kui meil sellised arutelud toimuvad. me äh, teame, et tehnoloogia vallas toimuvad pidevalt väga suured arengud aga ma peatuksin äh, mõnel asjal, olen esitanud mõned muudatusettepanekud näiteks kolmsada seitsekümmend kuus, komisjon näiks olevat seisukohal, et et see saksa pistikud tüüp kaks on see, mida tasub mainida, siin keegi aga mainis juba Jaapanit. ja näiteks need pistikud, mida kasutatakse Ühendkuningriigis, on ka teistsugused et nii et, et ma tõesti loodan, et komisjon ei otsusta ainult ühe, ühte tüüpi pistikute kasuks, sest see lihtsalt ei ole äh, vastuvõetav, turg otsustab, mida vaja. loomulikult peab, tuleb tagada koostoimimisvõime ma esitasin ka äh, muudatusettepaneku kaks tuhat viis, kus rääkisin, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks infrastruktuuri valmis saada ei ole võimalik. me tegelikult ei tea ka, kui palju neid elektrisõidukeid selleks ajaks on, nii et, et äh, igasugused äh, üldistused on praegu liiga et, enneaegsed. ja lõpetuseks, raportöör toetab delegeeritud akte, meie neid aga ei toeta. meie leiame, et liikmesriigid peaksid suutma ise oma poliitika paika panna ise otsustama, kuidas need eesmärgid saavutada ning eh, mis puudutab ja tuleb samuti austada lähimuspõhimõtet, tuleb olla paindlik, eh, sellepärast et me üritame siin ju saavutada ka säästu. ja mulle tundub, et eh, kui kogu see infrastruktuur ka valmis ehitatakse ja see läheb tohutult palju maksma, keegi täpselt ei tea, kust see raha tuleb, nii et, et me peame olema praktilised nii et, et need olid paar asja, millele tahtsin tähelepanu juhtida. aga üldiselt äh, me leiame, et selle asja arutamist tuleks jätkata, aga praegu on liiga vara hakata siin mingeid suuri kulutusi sellele, selle infrastruktuurile tegema. nii et, et oleme valmis seda asja ka veel raportööriga arutama, aitäh. härra Kraamer Ja, also natürlich sind wir jah, muidugi oleme selle poolt, et kasutatakse kõiki tehnilisi võimalusi, et vähendada heitmeid. ja meil on ka väga ambitsioonikas eesmärk, et transpordisektor peaks kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kakskümmend protsenti heitmeid vähendada võrreldes aastaga tuhat üheksasada üheksakümmend ja see on väga hea eesmärk ja see on ambitsioonikas eesmärk. Äh, tuhande üheksa, üheksakümnendast aastast on äh, siis äh, autosektoris heitmeid äh, neljakümne protsendi võrra tõusnud, aga meil ei ole mitte ainult emissiooni heitmete probleem, seda saaks parandada elektriautode kaudu, kuid ainult siis, kui see kogu tarneahela äh, pikkuses, see protsess on parem. tuleb võtta arvesse, et kui et, et traditsiooniliste autode puhul saaks kakskümmend viis protsenti heitmeid vähendada, kui kasutada neid ähm, materjale, mis on juba äh, turul. mis puudutab müra, siis siin on muidugi ähm, elektriautod ähm, äh, paremad. nüüd me teame, et äh, igat autot Euroopas toetatakse aastas tuhande kuuekümne euroga ja elektriautode Ehm, puhul me sellist toetust ei maksta ja eh, Saksamaa valitsus on lubanud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seda ähm, ala, mida, mida, mis on kaetud betooniga lihtsalt teede jaoks, seda vähendada oluliselt. praegu oleme saja seitsmekümne hektari juures. ja muidugi on gaas parem valik kui diiselkütus või bensiin, kuid ka maagaas saab ükskord otsa. ja ka liitium, mida nende tootmiseks on vaja, need, äh, selle varud on, on olemas ainult kolmes riigis, mis on väga keeruka poliitilise olukorraga, nii et äh, siin tuleb ka mõelda selle kakskümmend protsenti CO kahe heitmetest tekivad vihmametsade maharaiumisest. ma ei tea mitte kedagi, kes, kes ütleks, et on tore, et vihmametsi raiutakse, aga ma ei tea kedagi, kellel oleks lahendus, kuidas seda ta takistada. ja me peame leidma veel alternatiivseid võimalusi, on näiteid nagu näiteks ähm, e-jalgrattad see sektor areneb väga kiiresti, kuid nad ei saa ühtegi senti toetust liikmesriikidelt ja kui me läheme äh, sellist teed, et me usaldame täielikult turgu ja turumajandust, siis mul tekib küsimus, miks peaks autotööstus investeerima just elektriautodesse. elektriautod on juba väga vana idee, mina tulen Berliinist juba üheksateistkümnenda sajandi lõpus oli seal esimene tramm ja see, see tehnoloogia on üsna vana. tehnoloogiline neutraalsus on oluline, on oluline, mis on tulemus, aga eelkõige on meil vaja uut liikuvust, uut mobiilsust, sest vastasel juhul ei suuda me kliimamuutust peatada. me tahame aga toetada nii mobiilsust kui ka äh, kliimat ja see on võimalik ja muidugi ähm, kui elektriautod on paremad näiteks taksode, näiteks äh, äh, väikeautode puhul, siis äh, jah, meil peaks olema vastavad eeskirjad üle Euroopa ja ka laevade puhul peaks, peaks seda kasutama. suur tänu. härra De Grandes, härra De Grandes, palun suur tänu. eesmärgid, mis komisjon oma e, ettepanekus seadis, olid järgmised. mulle tundub, et e, mina ei saa olla väga entusiastlik selle ettepaneku suhtes ja ütlen ka miks, sest praegu on kriisiaeg mulle tundub, et me peame tagama süsteemi, mis toimib. ja praegu ei ole asjad kindlad infrastruktuuri osas. me peame olema ikkagi realistid. ja ma loodan, et raportöör suudab ka kokkuleppele jõuda teistega, aga nüüd mõned muudatusettepanekud, meie tulime välja muudatusettepanekutega mis äh, tegelikult toetavad raportööri mõtteid. nüüd asi puudutab äh, laadimispunkte. me saame aru, et äh, on üsna keeruline, et elektriautosid saaks laadida kas ilma emissioonita või väga madala emissioonitaseme juures. tegemist on ka eralaadimispunktidega me tulime välja muudatusettepanekuga, mis puudutab eh, laadimispunktide tehnilisi parameetreid. on ka teisi muudatusettepanekuid samasisulisi, ma loodan, et me jõuame selles osas kokkuleppele. nüüd loodus ka, eh, nüüd eh, maagaas mis puudutab aga eh, vesinikku, siis selles osas me toetame ettepanekut. räägitakse, et kahe tuhande eh, kahekümnendaks aastaks on vaja teatud kilomeetrite järgi eh, laadimispunkte. ja tegelikult on vaja, et neid oleks piisavalt kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. proua Tsehhnalova. suur tänu, esimees ka mina tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. me oleme paljude punktidega nõus, aga siiski paar asja. see puudutab muudatusettepanekuid, mina olen üks neist, kes toetab eh, mitte kohustuslikke eesmärke, vaid selliseid orienteeruvaid eesmärke kahe tuhande kahekümnendaks aastaks vajalike laadimispunktide osas. vähemalt kümme protsenti nendest peavad olema avalikult kättesaadavad. taristu loomiseks on vaja arvestada ka kohalike tingimustega, vaja arvestada tarbijate ja turuga ja sellepärast muudatusettepanek kakssada kolm, eh, kolmteist ja kolmsada 300 seitsekümmend, vaadake muudatust kolmsada seitsekümmend, siin on just räägitud kasutajatest, kes on ostnud endale elektriauto, millel on äh, praegune, äh, praeguse standardi järgi äh, laadimissüsteem ja seda peab olema võimalik kasutada auto eluaja jooksul, aitäh suur tänu, äh, ka mina tulin välja mõne muudatusettepanekuga, mis puudutab elektriautosid, midagi muud ma ei teinud. meil on äh, vaja meeles pidada seda, et äh, põhiliselt ikkagi laaditakse autosid kodus ma olen tõepoolest nõus, et on vaja ka paika panna teatud ähm, sihtmärgid, aga me peame olema ikkagi mõistlikud. me ei tohi kulutada liiga palju raha laadimispunktide peale ja avalikud äh, laadimispunktid, nende puhul ei ole nõudmised samad, mis eralaadimispunktide puhul muret teeb mulle ka raportööri muudatusettepanek number nelikümmend neli mis puudutab eh, eh, tarkade mõõdikute eh, kaotamist tekstist. ma kardan, et see läheb praeguse õigusega vastuollu, sellepärast et ITRE on tulnud välja artikkel neli punkt kuue osas kompromissettepanekuga ja ma arvan, et seda tasuks vaadata ja ma arvan, et see sobib paremini kokku olemasoleva õigusega. mis puudutab nüüd koostöövõimet, siis see on üks väga keskse tähtsusega küsimus. nii nagu proua Foster ütles, et praegusel hetkel on vähemalt kaks eh, standardit, mida Euroopas kasutatakse. E, e, üks on need eh, T2 tüüpi, eh, mis on tee kaks tüüpi pistikud ja siis on ka midagi muud, nii et, et vaja on ikkagi korralikult kaardistada, kus on vaja eh, seda infrastruktuuri, aga kui sa nüüd vale tüüpi eh,, vale tüüpi pistikut nõustva autoga eh, jõuad kusagile laadimispunkti juurde ja see ei tööta, siis on küll väga õudne. nii et me peame väga mõtlema eh, nende laadimispunktide peale, kui eh, uut tehnoloogiat hakatakse kasutama, mis siis, kui eh, sa kasutad mingit teist tüüpi pistikut, vaja on paindlikkust. aitäh, härra Pännion ja nüüd oma poolt lühidalt. mina olen härra Kraameriga sama meelt enamus eh, küsimustes. Eh, elektriautod, ma ei tea, kas ikkagi elektriautod on see põhiline tulevik. ma mõtlen ka sellele et vaja on mõelda selle, et vaja on mõelda elektri tootmise peale, kuidas seda tehakse raud, raudteed kogu aeg räägivad, et nemad on kõige eh, keskkonnasõbralikum transpordiviis, sellepärast et me eh, kasutame elektrit, siis ikkagi küsime, kust tuleb elekter, näiteks kui eh, tuleb see ehm, söejaamadest, siis on asi kahtlane. ja tõepoolest, mina nüüd ei tea, milline on eraauto tulevik, vaadakem alternatiive ja mina tegelikult arvan, et Eh, alternatiiv ikkagi ei peaks olema fossiilkütus, ma olen seda meelt ka, aga selles raportis paistab, et me liigume just nimelt elektri suunas. Öeldakse, et elekter on väga hea kuival maal ja siis eh, veeldatud maagaas on ainukene võimalus eh, sadamates ja mina ei ole küll niisugusel arvamusel, eriti kui me vaatame kuidas eh, näiteks praegusel hetkel muud eh, laevu pannakse kasutama metanooli. Eh, no mikspärast mitte metanool? kas metanool ei meeldi komisjonile või, sest et juba on kümneid laevu kohandatud metanooli kasutamisele, sest et juba kakskümmend viis laeva on niimoodi ringi ehitatud ja meie isegi poole sõnaga ei räägi sellest. veeldatud maagaas, väga kena. maa, veeldatud maagaasi öö, hoidmine, ladustamine on juba väga keeruline kuidas me seda kõike hoiame, sellepärast et seda on vaja hoida mingisuguse absurdse miinuskraadi juures, temperatuur peab olema väga madal, kuidas me seda saavutame? nii et ma arvan, et me peame ikkagi olema väga ettevaatlikult, et me ei paneks kõik munad maismaatranspordi puhul eh, ühte korvi ja siis eh, meretranspordi puhul eh, paneme kõik munad ainult veeldatud maagaasi korvi. ei nimetata metanooli ja sellepärast ma ei tahaks, et me ei räägiks ainult ühest alternatiivsest allikast, vaid me räägiksime ka teistest alternatiivallikatest transpordivajaduste rahuldamisel. loomulikult oleme me kõik nõus sellega, et eh, heitmetaset on vaja vähendada ja me oleme kõik nõus sellega, et on vaja eemalduda fossiilkütustest, aga nii nagu härra Kramer ütles, eh, ei ole vaja, ei saa vaadata asju ükshaaval, vaid me peame vaatama tervet tarneaheldat ja kui me seda teeme siis enne kui me ütleme, et see on keskkonnasõbralik ja nii edasi, eh, meie autode või lend- või eh, eh, laevadeks me peame mõtlema midagi muud. härra Odi, ilmselt mõistate, et minu seisukohast see, et teie kõnelejate nimekiri on viiest kümneni pikenenud. minu seisukohast on see väga positiivne ja teine asi, mida ma tahan öelda teine asi on see, et äh, me oleme näinud suurt huvi äh, seda ei väljenda mitte ainult see muudatusettepanekute arv, vaid nende muudatusettepanekute väga kõrge kvaliteet. ütlen algusest peale, et väga vähesed muudatusettepanekud on sellised, millega me nõus ei ole. ja see on jälle märk sellest, kuivõrd hästi te olete tööd teinud me arvame, et tõepoolest on ruumi ettepaneku parandamiseks ja e, raport aitab sellele väga tugevasti kaasa. me näeme ka, et raportöör e, on nõus enamuse ettepanek, muudatusettepanekutega, mis on teinud. aga rääkigem siin viiest Äh, äh, aspektist kõigepealt, mis parandab seadusloome kvaliteeti. meil on vaja kohustuslikke riiklikke raamistiku, äh, riiklikud raamistikud on olulised, see ei tähenda ühtset Euroopa raamistikku, me püüame see niimoodi teha. me püüame tugevdada siseturgu aga selle alusriikide poliitikad ja need riikide poliitikad on siin liikuma panevaks jõuks, eh, et tugevdada siseturgu, mitte seda eh, kehvemaks teha. teiseks, ehm, siin on eh, võimalusi otsustada, kuivõrd selgesõnaliselt me eesmärgid välja tööme, toome. sellele on ka viidatud Eh, ei ole mitte mingisuguseid erainvesteeringuid oodata, kui ei ole olemas eh, arusaadavaid riiklikke strateegiaid ja sellepärast me arvame, et eh, just see ajaline raamistik kaks tuhat kakskümmend on õige. praegusel hetkel on ruumi paremini kvali-, eh, täp-, tähendab rohkem täpsustada numbrilisi näitajaid, näiteks ma arvan, et me võiksime ette kujutada, et, et et, et eh, õigus, et seadusandlusesse ei pane eh, sisse eralaadimispunkte, vaid just nimelt need avalikkusele kättesaadavad elektriautode laadimispunktid. ja meile teeb muret see, et tõepoolest oleksid kõik alternatiivid sellesse eh, ettepanekusse mm, kirja pandud. meil ei ole mitte midagi metanooli vastu, aga kui me valmistasime ette eh, seda projekti, siis eh, paistis, et metanool veel ei huvitanud merendussektorit ja ma arvan, et raport läheb üsna Eh, eh, kaugele, tuues välja selle, et kõiki alternatiivseid kütuseid tuleb arvestada ja kõikide eh, veondusliikide puhul. nüüd kriitilise tähtsusega on see, et Euroopas peab olema üks standard. kui ühte standardit meil ei ole, siis meil ei ole ka ühisturgu ja sellepärast me ütleme avameelselt ja oleme ka väga avatud sellele, milline võiks olla üleminek eh, teatud liikmesriikide puhul, kes on juba oma standardisse eh, väga eh, kõvasti investeerinud. kui me räägime nüüd elektrist, siis on olemas ühine standard selles mõttes Eh, selles mõttes, et on kaks standardit praegu olemas. Eh, ja selle baasil me saame liikuda ühe standardi poole, see on selle kriitilise tähtsusega. ja nüüd kolmas aspekt, see on tarbija aspekt. me oleme kõik näinud Eh, kui raske on eh, biokütuseid integreerida, nad eh, ei kasutanud lihtsalt seda tüüpi tooteid oma autode puhul ja need lihtsad meetmed, mida on välja pakutud mõne komitee liikme poolt ja raportööri poolt oma raportis, on väga teretulnud. nüüd neljas aspekt, ajakava. palun ärge Eh, rääkige eh, aastast kaks tuhat kolmkümmend. me arvame, et need kriitilised eh, otsused tulevad teha ära kahekümne, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. see on absoluutselt hädavajaline. näiteks veeldatud maagaas meretranspordis. Teie tulite välja, et sel, teie tõite välja selle, et vaja on rääkida eh, tugevamate sõnadega TNT eh, põhivõrgust. ja me püüame ka seda teemat käsitleda, aga kaks tuhat kakskümmend on selle puhul hädavajalik mõned kohustused, eh, mis on võetud just eriti merenduse osas, et oleks väävlivabad tsoonid mitte ainult Balti mere periooniis, on, on, on vaja, et need, et need ähm, investeeringud ennast õigustaksid. ja siis lõpuks mõned äh, muudatusettepanekud viisid sellele, et see ei tohi, et äh, see ettepanek ei tohiks kaasa tuua liikmesriikide eelarvetele lisakohustusi ja tõepoolest, see on täiesti õige, see on äärmiselt oluline punkt, see on tulnud välja ka meie aruteludes. ja sellepärast me tahame kvantitatiivseid eesmärke. see on just erainvesteeringute jaoks kõige olulisem element ja me arvame ka, et hea printsiip on see, et me rõhutame, et see, et see eh, ettepanek ei eh, suurenda osalust eh, Äh, riigieelarvest. härra Fernandes, palun. Eh, mulle meeldib väga selle arutelu sügavus. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on olnud väga konstruktiivsed. ma olen kindel, et nendel koosolekutel, mis meil oli variraportööridega, suutsime me eh, hõlmata väga paljud eh, ettepanekud. ma ei arva, et see direktiiv tagab meile kõikide eesmärkide saavutamise, kui me räägime eh, keskkonnapoliitikast aastani kaks tuhat viiskümmend. ma mõistan täiesti et praegune tegevus katab meie eesmärgid ainult osaliselt. aga alternatiivkütustest rääkides me peame ka kusagilt pihta hakkama, tegema esimese sammu. muidu on tegemist niisuguse munakana olukorraga, sellepärast et me ei saa midagi teha, sest infrastruktuur puudub, infrastruktuur puudub, midagi ei muutu komisjoni ettepanek on lihtsalt alguspunktiks, mis, mis julgustab erainvesteeringuid, aga oluline on ka siiski riigi osalus selleks, et saaks need alternatiivenergialiigid kasutusele võtta aga Eh, taristu kõrval on meil vaja mõelda ka turule. ja eh, see on see valdkond, millele me peaksime eriti tähelepanu pöörama. mis puudutab proua Taylori sõnavõttu, kas eh, kas need ettepanekud toovad kaasa ka heitmete numbrilise vähenemise, siis ega me selles osas kindlad olla ei saa aga praegusel hetkel toimub ka eh, eh, tasuvusuuring ja eh, sealt leiame me mõned vastused vastamata küsimustele. seda, selle teemat on käsitletud. nüüd sadamatest väga lühidalt ja siis veeldatud maagaasi kasutamisest. meie positsioon minu positsioon on erinev e, kolleegide, mõne kolleegi omast. mulle tundub, et null, e, null punktist jõuda e, kohustusliku NLG taristuni igas sadamas nõuab, see tee nõuab suurt paindlikkust näiteks minu koduriigis äh, on peaaegu kõik sadamad ühendatud TENT-i võrgustiku ja kas me siis äh, nõuame, et, et kõikides sadamates oleks äh, veeldatud maagaasi võimalik tankida või mitte? või nõuame, et igas riigis oleks niisugune võimalus olemas? me ei tahaks liiga suurt koormust liikmesriikidele panna, võib-olla nad peavad ise otsustama. kokkuvõtteks, meil on eh, me oleme andnud lisa eh, seletusi, oleme arutanud asju ka variraportööridega. suur tänu. kahekümne kuuendal novembril toimub hääletus. kui raportöör nüüd saaks veel kokku variraportööridega ja eh, tulla välja kompromissettepanekutega, võib-olla läheb aega natukene kauem, aga ikkagi lepime esialgu kokku kahekümne kuuenda novembri peale. suur tänu ja nüüd järgmisena me räägime e-kaubanduse arengut toetavast ühtsest pakiveoturust. me oleme kakskümmend viis minutit ajagraafikust maha jäänud ja sellepärast, härra Dantan, kohe sõna teile. aitäh, esimees tahaksin meelde tuletada, et äh, siin äh, raportis rõhutatakse, kuivõrd oluline on e-kaubandus äh, ja siin juhitakse tähelepanu sellele, et meil puudub koostalitusvõime erinevate postiveoettevõtete vahel, konkurents erinevate ettevõtete vahel ja see ei arvestata piisavalt tarbijatega. viiskümmend viis muudatusettepanekut esitati ühtekokku ja nende põhjal koostasin kuus kompromissmuudatusettepanekut mis hõlmavad kolmekümmet üheksat muudatusettepanekut. Need puudutavad siis tarbijate teavitamist, koostalitusvõimelisemaid võrgustikke, konkurentsi reguleerimist selles sektoris, silti, sildistamise arendamist ning keskkonna ja sotsiaalsete tegurite arvessevõtmist. ja nüüd räägiksin natuke lähemalt Äh, ka sellest, et ma suhtusin negatiivselt mõnidesse muudatusettepanekutesse, mis mulle tundusid, lähevad liiga kaugele meie komisjoni pädevustest äh, ja minu arvates äh, tungivad siis liiga kaugele ühte või teise sektorisse. ma loodan, et ma tegin piisavalt lühidalt. härra Dantan, suurepärane, suur aitäh teile, proua Maisner. jah, ich kann das auch ziemlich jah, ka mina saan teha päris lühidalt. kõigepealt äh, suur tänu raportöörile tehtud töö eest. ma unustasin eelmise raportööri puhul äh, tänada. ja tõepoolest me oleme suures osas ühel meelel, ma ise ei esitanud kuigi palju muudatusettepanekuid ja need, mis ma esitasin, neid on kompromissides arvesse võetud. ma leian, et kompromissettepanekud on samuti hästi koostatud, nii et võin öelda, et raportöör on teinud väga head tööd ja väga paljudes asjades oleme ühel nõul, muud mul ei olegi öelda. ja järgmiseks ongi hääletus. proua Lichtenberger. jah, ka mina nõustun olen nõus väga paljude kompromissettepanekutega. ainukene soov, mis mul veel oleks, kompromissettepanek D. seal viitasin sellele, et see, mille me võtame vastu selles sektoris, me ei tohiks sellega minna vastuollu Euroopa Liidu keskkonnapoliitika eesmärkidega. eriti, mis puudutab stiimuleid äh, et äh, paki vedu toimuks veel väiksemates üksustes, nii et võib-olla saab äh, siin veel lisada ühe lause, ma saatsin ka meili selle kohta, et me ei läheks vastuolla Euroopa Liidu eesmärkidega, mis puudutab äh, liiklusvoogude vähendamist. jah, see olekski minu poolt kõik, aitäh aitäh, rohkem keegi ei ole sõna soovinud, härra Stein, äh, TG Market. jah. aitäh kõigile, aitäh härra Dantanile ja teistele arutelus osalejatele. tegemist on väga hea ja tasakaalustatud äh, raportiga äh, me toetame kõiki neid seisukohti, mida siin väljendati. praegu tegeleme veel nende jätkualgatustega, mis on seotud rohelise raamatu avaldamisega möödunud aastal, aga juba praegu võin teile öelda, et ühelt poolt ähm, ei ole meil plaanis äh, välja tulla ähm, mingite õigusloomelaste ettepanekutega, mis turgude toimimist häiriksid samas ähm, suhtume suure huviga kõigisse nendesse küsimustesse, mis on seotud jätkusuutlikkusega ja millest kõneldi paljudes muudatusettepanekutes. kui te loete rohelist raamatut äh, tähelepanelikult, siis te märkate, et me oleme paljude nende punktidega arvestanud, näiteks sotsiaalsed ja keskkonnamõjud, me oleme palunud terviklikku lähenemist kogu teemale kui me sooviksime, et meil oleksid äh, kättesaadavamad äh, postiveoteenused äh, ja paremad postiveoteenused, siis selleks on vaja eelkõige suuremat tõhusust ja koostöövõimet postiveoettevõtjate vahel. samuti loomulikult võib parandada saadetiste jälgimist ja ei maksa seda teha siis nende kulul kes on selle tarneahela lõpus. nii et, et suur aitäh kõigile, kes selles arutelus osalesid, ootama siis lõppteksti. aitäh, härra Dantin, kas soovite midagi lisada? jah, ma äh, sain äh, selle muudatusettepaneku, mida siin mainiti, ma arvan, et meil proua Lichtenbergiga ei teki mingeid probleeme, nii et, et mul õnnestub homseks ka siin kompromiss välja töötada ja meil jääb veel kolmteist minutit üle sellest arutelust. jah, härra Dantin, te olete minu silmis tõeline kangelane. tahaksin äh, teile meelde tuletada, et te olete väga hea eeskuju, mida ülejäänud komisjoni liikmed peaksid järgima. tuletan teile meelde, et hääletus toimub homme, IMCO komisjonis peaks hääletus toimuma detsembris ja täiskogule läheb asi jaanuarisse järgmine päevakorrapunkt on äh, lennureisijate õiguste äh, määruse läbivaatamine, härra Pahi raport, aga enne kui ta sõna saab, tahaksin äh, teile öelda, et hääletus lennureisijate õiguste osas toimub nüüd seitsmeteistkümnendal detsembril Eh, sellepärast et üks suur fraktsioon ei ole täna siin esindatud, nii et, et eh, hääletus läheb seitsmeteistkümnendale detsembrile, nii et, et nüüd on meil natukene rohkem aega selle asjaga tegeleda. härra Pahh oli sellega samuti nõus, eh, sellepärast et ta üritab välja töötada kompromiss, ta on saanud viissada kuuskümmend kuus muudatusettepanekut. Need muudatusettepanekud äh, Äh, on sellised, mis äh, põhiliselt on väga lennu, lennufirmade meele järgi ja sellised, mis pakuvad välja lennuettevõtete lintšimist. nii et, et minu arvates on väga tore, et me saame lisaaega nende muudatuste läbivaatamiseks, aga nüüd härra Pahv, teil on sõna. Äh, ja suur tänu, härra esimees. kolleegid siin kindlasti kiirustasid, sest kartsid, et peavad maksma hüvitist hilinemisest nagu te väga õigesti ütlesite, siis hääletamine on lükatud edasi detsembrisse. nii et äh, meil on veel lisaaega, et pidada arutelusid, töötada välja paremaid äh, kompromisse. minu soov või tingimus oli, et me veel selle ametiaja jooksul jõuaksime hääletuseni täiskogul, ma arvan, et on väga oluline, et see dokument, et selle dokumendi suhtes oleks meil olemas parlamendi lõplik seisukoht, võttes arvesse neid probleeme, mis võiksid vastasel juhul tekkida. nagu te juba mainisite, üle viiesaja muudatusettepaneku esitati ja see tõendab, et on väga suur huvi selle teema vastu, suurem osa neid muudatusettepanekuid toetasid minu äh, seisukohta ehk siis äh, mitte nii-öelda lintšida neid äh, lennuettevõtteid. minu raportis on siis seda ka pikemalt käsitletud, miks just nii läheneda. mõned äh, lennufirmad juba ka on valmis tegema järele, järeleandmisi ja mõned neist püüavad seda ka näidata nagu suure muudatusena. näiteks mõned, mõned siis odav lennufirmad on rääkinud sellest, kuidas nad töötavad üle oma Äh, oma informatsioonimaterjalid ja mõnede praktikatega nad muidugi ei saa jätkata. me valmistame praegu ette kompromissettepanekuid ja vari raportööridega on mul juba olnud ka kontakte, meil on esmaspäeval koosolek. ma arvan, et sellegipoolest on oluline täna siin veel mõningaid küsimusi arutada. niinimetatud Äh, päästikukohad ehk siis äh, need hetked, millest alates siis hü-, on äh, reisil õigus hüvitisele, see puudutab siis artikleid kuus ja seitse. siin on siis teatud mm, aja piiri ette antud viis, üheksa, kaksteist tundi ja kolleegid on siin äh, esitanud erinevaid ettepanekuid, mis puudutab äh, selle ajapikkust, selle üle saab muidugi veel arutada. väga oluline on siis ka artikkel neli, äh, siis reisijal, kui reisijal, reisija on lennureisist maha jäänud või maha jäetud, siin on muidugi erinevaid äh, kriteeriume jällegi, mida võib kasutada ja selle artikli lõikes neli on äh, siis ka juttu mitte kohale ilmumise poliitikast. mina olen arvamusel, et tegemist on transpordilepinguga, mis sisaldab äh, nii kohale lendu kui, kui ka tagasilendu ja see tähendab, et tagasilennust ei, äh, ei tohi reisijat maha jätta kuid äh, teatud äh, aspektide üle võiks muidugi veel arutleda. oluline on äh, ka erakorraliste juhtumite definitsioon siis artiklis kaks ja siin on ka lisa nende mõistete kohta, siin on erinevaid ettepanekuid minu meelest on huvitav ettepanek see, et see delegeeritud õigusaktide nimekiri ehk siis komisjonil on õigus see nimekiri ise välja töötada. sarnaselt IMCO komisjoniga arvan, et see, selle nimekirja peaksime meie võimalikult täielikult ise välja töötama ja siis komisjon komisjonil oleks võimalik seda vajadusel delegeeritud õigusakti kaudu regulaarselt muuta. nüüd, mis puudutab äh, reisijate hotelli kulude hüvitamist vastavalt artikli üheksa lõikele neli, ka siin on väga palju erinevaid äh, ettepanekuid, et äh, kas siis peaks olema teatud summaga see piiratud või ööde arvuga või ka, et lennufirmadel oleks piiramatu vastutus. siinkohal meenutaksin samuti im-, äh, IMCO äh, ettepanekut viis ööd viissada seitsekümmend eurot. nii et te näete, et siin on väga palju erinevaid arvamusi. ning äh, me peaksime siin püüdma leida kompromissi. mis puudutab pankrotti, siis ma arvan, et äh, juba kahe tuhande üheksandal aastal pooldas parlament äh, äh, seda, et komisjoni ettepanek on siin liiga nõrgalt sõnastatud ja ma arvan, et peame siin leidma siduvad eeskirjad jah, ma arvan, et need ongi hetkel kõige olulisemad aspektid ja ootan huviga arutelu kolleegidega, aitäh. aitäh. proua Savisaar. aitäh, härra juhataja. <clears throat> lugupeetud raportöör, head kolleegid kõigepealt ma tahangi tänada raportööri hea töö eest sellise keerulise teema lahendamisel nagu seda on lennureisijate õigused. seda et antud teema on väga suurt huvi pakkuv ja emotsionaalne võib näha nii muudatusettepanekute arvust kui ka erinevate osapoolte ja organisatsioonide huvist selle vastu ega siin ei jäägi muud üle kui soovida jõudu nii raportöörile kui ka kaasraportööridele sest ees on väga põhjalik töö et neist ligi 600 muudatusettepanekust välja töötada võimalikud kompromissid. ja alde kaasraportöörina pean kindlasti oluliseks et tulemus ei oleks liialt kaldu ainult ühes suunas see tähendab vaatamata direktiivi pealkirjale et ei arvestataks ainult lennureisijate õigusi vaid arvestataks ka hetkel eksisteerivat turuolukorda euroopa lennunduses. nii ma ise kui ka mitmed minu fraktsiooni kolleegid on teinud ettepanekuid täpsustamaks reegleid et need oleksid üheselt arusaadavad ja ka vastuvõetavad kõigile turuosalistele. ja kõige olulisemaks äh, ma pean ehk seda et reisijatel oleksid need õigused teada alates pileti ostmisest kuni reisi lõpuni. täna põhinebki enamus probleeme sellel et reisijad lihtsalt ei tea oma õigusi ja kohustusi mis annab lennufirmadele võimaluse olla jõupositsioonil ja vahel mitte kõiki oma kohustusi ka täita. samas ei saa me panna euroopa lennufirmasid ebavõrdsesse olukorda võrreldes ülejäänud maailma lennufirmadega on esitatud ka mitmeid muudatusettepanekuid kompensatsiooni saamiseks olevate ajalimiitide ja kompensatsioonisummade osas mille suhtes tuleb siis ka leida sobiv kompromiss mis arvestab ka euroopa kohtu otsuseid. kindlasti peame jälgima ka et me ei, tee liiga väik, et me ei teeks liiga väikestele ja regionaalsetele lennufirmadele pannes neile liiga suuri kohustusi ja just nendest põhimõtetest lähtuvalt olen valmis arutama kompromisse aga kindlasti olen, olen nõus ka sellega et on vaja suurendada ja tagada lennureisijate õiguste laialdasem rakendamine ja siinkohal ma sellega piirduksingi sest äh, ei ole vist sobilik ja, ja paslik siin hakata kõiki neid muudatusettepanekuid üle käima mida me toetame ja mida mitte ma loodan et me töötame jätkuvalt koos äh, raportööriga konstruktiivselt ja leiame lahenduse suur tänu! proua Taylor, palun. suur tänu. aitäh, härra Pahv. see on suurepärane töö. ja tõepoolest, me saame seda edasi arendada. Te nimetasite oma sissejuhatavas sõnavõtus, et meil on vaja tasakaalu ma ei räägi mitte kõikidest oma muudatusettepanekutest, ilmselt on teil selle üle hea meel, aga ma räägin muudatusettepanekust sada kaheksa, mis tegelikult paistab tasakaalu tagasi toovat ja eh, ütleb, et lennuettevõtted on vastutavad eh, eh, selle lepingu täitmisest, mis on sõlmitud reisijaga, nad vastutavad selle alusel et nii nagu väheste teiste eh, eh, eh, te, lepingute puhul tarbija maksab ette, ta maksab heas usus, ta maksab eelnevalt sellest, et ta loodab kõike seda saada, mida talle on lubatud ning kui nüüd lennuettevõtted püüavad sellest kõrvale hiilida, siis on küll tegemist väga halva asjaga ja nüüd veel muudatusettepanekutest äh, on tähtsal kohal need erakorralised eh,, eh, erakorralised tingimused ning ma arvan, et me peaksime eh, lähtuma sellest, mida on öelnud Euroopa Kohus. tingimused on erakorralised ainult siis, kui neid ei ole võimalik vältida, isegi kui kõik meetmed on rakendatud Need on niisugused tingimused, mis on eh, lennuettevõtjale, eh, tähendab, mille üle lennuettevõtjal puudub igasugune kontroll. ma arvan, et me peaksime just nimelt seda asja käsitlema eh, selle puhul, mis on või mis ei ole erakorralised tingimused. ma arvan, et need on, niisugune sõnastus on lihtne aru saada. nüüd kompensatsiooni küsimus Äh, oli tegelikult äh, austerlastega üsna äh, sellised murettekitavad kohtum, kohtumised ja nemad esitasid rahalisi nõudeid ja öeldakse, et kui komisjoni ettepanek, nad ütlesid, et kui komisjoni ettepanek võetakse vastu, siis enamus nõudeid ei ole enam kehtivad ja nad rääkisid kahe-kolme miljardi suurusest summast, mida tegelikult lennuettevõtjad peaksid maksma. me tegelikult ei taha, et lennuettevõtjad äh, äh, kannataksid hirmsasti, aga me tegelikult ei taha ka seda, et äh, reisijatele liiga tehakse. ja sellepärast artikkel üks, selle puhul on muudatusettepanek me eh, tahtsime, et me seda kompensatsiooni reprofileeritaks. et räägitakse kõigepealt ühetunnilisest eh, viibi-, viivitusest, see on eh, kuuskümmend eurot ja siis kümne minuti eest kümme eurot. ja kui viie ja kui viietunnine on viivitus, siis peaks olema lisaks makstud kakssada eurot. ja edasi kolmsada eurot. see võib olla küll väga keeruline mõtlemine, aga tegelikult see oleks aus, kui asjad on niimoodi paika pandud, sellepärast et praeguses komisjoni ettepanekus jäävad paljud reisijad kaotajaks. ja ma arvan, et tegelikult parlamendi asi ei ole kodanikele liiga teha. ja lõpuks. E, kaheksateist A põhjenduspunkt, kus räägitakse sellest, e, kuidas inimestele antakse majutust Eh, tasuta ja et liikmesriigid peavad vahendama eh, lahkarvamusi eh, lennuettevõtjate ja reisijate vahel ning siis veel muudatus kakskümmend üheksa, mis puudutab seda, mida võib võtta kaasa lennusalongi ja minu arvates ikkagi oleks normaalne, et väga kallid muusikainstrumendid peaks saama kaasa võtta salongi. Eh, nii et ootame seda variraportööride koosolekut ja oleme optimistid. proua Foster, palun. suur tänu. aitäh, aitäh, äh, härra Pahh Äh, kuigi ma olen nüüd, kuigi ma ei ole teiega päris ühel meelel, aga te olete väga kõvasti tööd teinud. mina olen ka tulnud välja paljude muudatusettepanekutega ja põhiküsimus äh, on selles, et Ühendkuningriigis ei jõua mitte kusagile, kui äh, seal öeldakse, et see nii nagu kokku lepitud kahe tuhande kuuendal aastal peab see rakenduma ka Gibraltari suhtes, sest tegemist on Ühendkuningriigi välisterritooriumiga. nüüd teksti juurde tagasi tulles, mulle tundub, et muudatusettepanekud on konstruktiivsed. olen mõne punktiga nõus, mida praegusel hetkel eh, tõstatati komisjoni dokumendiga seoses. Eh, ma toetan seda üleminekut viiele tunnile paistab olevat õige aga ma arvan, et komisjon vist alles tutvub muudatusettepanekutega. ja olen tulnud välja konstruktiivsete muudatusettepanekutega kompensatsiooni osas, tuleb arvestada kulusid, äh, tuleb vaadata, kui palju pilet maksab. mulle tundub, et otsustama peab lõppkokkuvõttes selle üle, kuidas tegutseda sellises haru, tööstusharus, kus eh, kõige olulisem on tarbija teenindamine, eh, kuidas eh, ma tegelikult mm, ütleksin, et me oleme Euroopa Liidu, Euroopas üsna õnnelikud, sellepärast et meie eest hoolitsetakse enamus aega, isegi talvel, kui olukorrad on, kui olukord on raske Ehm, meie eest hoolitsetakse ehm, ja, ja me peaksime vaatama asjadele tasakaaludele. aga kui nüüd Austriast rääkida, siis eh, proua Lichtenberger minu arvates eh, toodi välja, just tema tõi välja need numbrid. Ehm, aga siin nüüd nimetati Austriat, ma ei saanudki täpselt aru, mida see tähendas. aga veel paar asja Ähm, meile meeldiks, kui oleks viis, üheksa, kaksteist tundi selles äh, dokumendis alles jäänud, äh, kui räägitakse ühe lennu ähm, edasi või tähendab ühele lennule mitte jõudmisest, sellepärast et teine lend hilines ja sellest kumuleeruvast efektist. me peame seda veel vaatama ja kui kõik, äh, sest sest, sest muidu me jõuame sellisesse olukorda, kui igal pool lennujaamas tuleb oma pagas välja võtta ja jälle check-in'ist eh, läbi minna. Eh, see, et komisjonil on õigus delegeeritud aktide eh, delegeeritud aktide koostamisel erakorraliste tingimuste puhul, siis mulle tundub, et siiski erakorralised tingimused on äärmiselt keerulised aga tegelikult ma võiksin komisjonile eh, tuua näited näiteks tehniliste probleemide kohta ja küsida, mida nad arvavad, kas tegemist on erakorraliste tingimustega või mitte, sest asi on väga keeruline. aga eh, ma arvan, et oleks vaja niisugust nimekirja, mille alusel nad saaksid töötada. tegelikult ma loodan ja ma olen üsna kindel, et me saame probleemidest üle. põhimõtteliselt tahan öelda, et tegemist on väga keerulise teemaga ja ühtekokku vaatame siis, kuidas asjad kujunevad. ja ma tean muidugi, et raportöör tuleb välja kompromissidega tähendab, aga alati on kerge öelda eh, või keegi materdada, aga tegelikult me peame ka mõtlema selle peale, kuhu me lõppkokkuvõttes välja jõuame, sellepärast et me eh, esindame ka siin, me esindame kodanikke, me esindame väike keskmise suurusega ettevõtteid ja seega Äh, siinkohal ma paneksingi punkti ja tänaksin raportööri veel kord. proua Alkadraav, eh, härra Alkadraavi sotsialistide nimel. Euh, euh, meie variraportöör kahjuks ei ole kohal, seega ma asendan teda. Äh, kõigepealt tahab meie variraportöör tänada härra Bachi raportööri suurepärase töö eest Äh, muudatusettepanekuid esitati tõepoolest väga palju, see tõesti näitab, et inimestele valmistab see teema huvi. Äh, me üritame nüüd äh, leida nendes muudatusettepanekutes tasakaalu reisijate huvide ja praktiliste võimaluste vahel, teha seda tõhusalt loomulikult on vaja täpsustada mitmeid definitsioone, näiteks eh, selleks, et tagada õigluskindlust, kas või näiteks needsamad erakorralised asjaolud. Ehm, me peame samuti eh, selgelt defineerima pagasiga eh, seonduvaid mõisteid, vältida ebameeldivaid üllatusi reisijatele ja lennuettevõtjatele ja mis puudutab äh, näiteks äh, sellistesse lendudesse, mida opereerivad ettevõtjad, kes ei ole allutatud nendele meie tingimustele, äh, ja samuti tuleb arvestada kolmandate riikidega, kus näiteks seadused on reisijate suhtes ebasoodavad ja pileteid peaks olema võimalik muuta siis kuni kakskümmend neli tundi enda lendu ja mis puudutab nüüd lennule mitteilmumise poliitikat, siis siin tuleb ka asju äh, selvit-, selgitada, siin on äh, Bernadette välja tulnud äh, oma ettepanekutega ja mis puudutab nüüd neid künniseid, siis raportöör teeb ettepaneku kehtestada siis kolm etappi, kolm tunni nendele reisidele, mis puudutavad vahemaad tuhat viissada kilomeetrit või vähem Äh, järgmine etapp oleks siis kuus tundi ja kui reis on üle viie tuhande kilomeetri, äh, siis võiks olla see kuskil kümme tundi loomulikult me võime kõiki neid äh, ajamäärasid arutada, aga põhimõtteliselt on vaja leida siin kuldne kesktee, mis oleks ka teostatav. Äh, äh, igatahes äh, meie variraportööri jaoks see küsimus on väga oluline. ja need kolm esimest tundi on võib-olla kõige olulisemad Äh, ja siis äh, tähendab, mis puudutab majutamist, siis kolm esimest päeva on kõige olulisemad ja siis tuleb leida mingi lahendus, võib-olla mingi ülempiir, millisel määral majutus hüvitatakse või, või nii. niisiis. Äh, kaebuste esitamise tähtaeg siin määruses on see piiratud kuue kuuga, peaks kolme asemel siis Äh, määruses on kirjas äh, kolm kuud ja oleks vaja, et see oleks tegelikult kuus kuud, et inimestel oleks rohkem aega. ja meie variraportöör äh, teeb ettepaneku, et komisjon koostaks raporti selle kohta, kui tõhusad on need meetmed, mida riiklikud lennuametid on rakendanud. nii et, et see oleks minu poolt kõik, aitäh. Thank you, Mr suur tänu, härra De Grandes. suur tänu, esimees. kod-, reisijate õiguste mm, ajalugu on väga pikk, see algas eh, kolleeg Taylori initsiatiivist eh, parlament viitas komisjonile, mida tuleb teha ja tehti äh, väga palju ettepanekuid, raport oli äh, väga laiaulatuslik. ja minu arvates lõpuks oleme kokku saanud äh, päris hea ettepaneku, sellepärast et muudatusettepanekud on sellised, mida saab arvesse võtta. nüüd ma arvan, et me peame koondama tähelepanu just Ähm, reisijate õigustele, mitte lennuettevõtetele. komisjon püüab praegusel hetkel äh, kõikide huvide vahel tasakaalu tagada. aga praegusel hetkel äh, meie peame koondama tähelepanu reisijate õigustele väga sageli lennuettevõtjad unustavad ära oma kliendid teenuste pakkumise puhul, aga e, reisijad on kodanikud, nendel on õigused, raport on väga positiivne ja ma toetan seda. me tulime välja kahe muudatusettepanekuga ja ma arvan, et need sobivad kokku ette, e, raporti sisuga ja ka teiste ettepanekutega, e, millega välja on tuldud ettevõtted peavad reservatsioon, reserveerimissüsteemi väga selgeks kujundama. ja ma arvan, et sedalaadi ettepanekud peaksid küll äh, äh, sisse tulema. ja lõpuks proua Foster ma ei taha siin e, teie, e, e, teid kuidagi solvata, aga tegelikult meil on, meil on erinev arusaamine Hispaanias ja Ühendkuningriigis ja on olemas ka meievahelised kokkulepped. ma võin teile neid täpsemalt tutvustada, aga siiski ma arvan, et see, mida ütles härra Watson või Mr Foster ei kehti päris õigesti, sellepärast et on olemas määrus, mis puudutab Gibraltari eh, lennujaama. ja ma loodan, et õiguslikust küljest vaadates komisjon eh, suhtub asjasse väga tõsiselt, vaatab asjad karmilt üle eh, proua Foster ütles, et me peaksime asja jätma õigusekspertide kätte. minul on teine arvamus. me oleme väga kindlad status quo osas. dialoog on loomulikult kõige parem sõprade vahel ja Euroopa Liidu liikmed, liikmesriigid on sõbrad. ma loodan, et kõik te saate sellest aru, aga on ka vaidlusküsimusi meie vahel ning see ei mõjuta seda raportit. proua Maisner. suur tänu, esimees tegemist on muidugi teemaga, mis meid kõiki väga huvitab, sest me kõik ju ka lendame lennukiga, nii et me oleme kindlasti ka endal kogemusi ja oleme äh, ise nii-öelda musta nimekirja koostanud lennuettevõtetest, olen ka kolleegidega sellest rääkinud. jah, äh, tõepoolest, siin on teatud äh, lüngad seadusandluses, lennureisijad tahavad ju et nad saaksid vabalt liikuda, aga ma arvan, et äh, võrreldes äh, komisjoni ettepanekuga on siin veel natukene tugevdatud lennureisijate äh, õigusi, ma ei ole kõigega nõus, aga ma arvan, et siiski, et on hea, et lennureisijad on siin tähelepanu keskpunkti pandud ja seni see ei ole olnud nii, mul on olnud kaks juhust, kus ma ise olen pidanud oma õigustest võitlema, see oli küllaltki keerukas. ja ei, ma leidnudki rahuldavat äh, lahendust. muidugi on oluline siin leida tasakaal mm, lennuettevõtete majanduslikkuse vahel ja äh, lennureisijate õiguste vahel. see on keeruline, aga see on oluline, see tasakaal leida. minu meelest ei ole komisjoni ettepanekus tasakaalus äh, Äh, ei ole see tasakaal päris olemas ja sellepärast äh, ma leian, et äh, George Bachi ettepanekud on siin paremad. minu meelest on näiteks väga oluline, et on olemas ka kontaktisik lennujaamades, mõnede lennuettevõtete puhul see toimib, mõnede puhul mitte ja seda olukorda tuleb parandada. ja lõpetuseks tahaksin veel öelda, et minu jaoks on selge, et ära jäänud lennu või siis suure hilinemise puhul peab see hüvitis, mille reisija saab olema mm, vastama pileti hinnale, et ei ole ju mõeldav, et mõne odav lennupileti eest saadakse kümme korda hüvitis, nii palju minu poolt, aitäh. ka minul on muidugi erinevaid kogemusi äh, lennureisidega, näiteks äh, mis puudutab lennuplaane, et need ostetakse nii, et need on kasulik lennuettevõttele, isegi kui on ette näha, et ähm, et hilinemine toimub, sina, Brian, viimati ootasid kaks tundi oma kohvreid ja selles ongi probleem, et lennuettevõtjad teenivad kasum, kasumit reisijate arvelt ja see, niimoodi ei saa see olla mul näiteks äh, äh, juhtus niimoodi, et kuna üks äh, lend hilines, siis ma pidin võtma teise, lendama edasi hilisema lennuga ja ma sain hüvitist ainult esimese lennureisi eest ja niimoodi ma lendasin Baselisse, pilet oli, oli väga odav, aga selle, aga pagasi eest pidin maksma lisaks kuuskümmend eurot, see oli juba pool lennupileti hinnast. ja see on ju täiesti võimatu olukord. kui ma ostan lennupileti, siis ma pean teadma, et ma saan ka äh, kohvri kaasa võtta, mitte ainult käsipagasi, et see on elementaarne minule ei ole absoluutselt mõistetav, et äh, komisjon ütleb äh, Euroopa Kohus on otsustanud, et pärast kolme tundi siis on õigus hüvitisele lennureisijal. ja ometigi me räägime äh, ja, ja, ja komisjon siis läheb selle otsuse vastu, kuigi me äh, räägime kogu aeg sellest, et kõik transpordiliigid peaksid olema võrds-, neid peaks kohtlema võrdselt. lennuettevõtjad juba aastaid ei ole nõus mingiteks järeleandmisteks ja nüüd on lennuettevõtted avalikkuse surve tõttu valmis järeleandmisi tegema. miks siis komisjon äh, ei tegutsenud, vaid jätavad, on jätnud selle meie hooleks siin õiglus saavutada? viis, üheksa, kaksteist tundi, no kena, aga kui ma rongiga sõidan viis, üheksa või kaksteist tundi, siis ma saan ka kahetunnises liinemise äh, puhul hüvitist miks seal siis selline erinevus on võrreldes äh, lennuga? Äh, raudtee puhul ei, ei ole siin mingit erinevust, kui kaugele ma äh, reisin ja nüüd lennureiside puhul äkitselt see oleneb sellest, kui, kui pikk minu reis on. me peame siin midagi ette võtma edasi-tagasi lennupilet, see on ju ka täiesti elementaarne, kui ma ähm, olen maksnud äh, äh, väljalennupiletist, siis on, peab mul olema võimalik ka äh, tagasi lennata. nüüd erakorralised asjaolud. sellist asja ei ole olemas. kui vulkaan purskab kord kuuekümne aasta jooksul, see on erakorraline asi, miks siin ei ole mingit erinevust raudtee ja äh, lennureiside puhul. see, see on siin kõik täiesti äh, ajuvabalt äh, äh, reguleeritud. siin räägiti materdamisest, küsimus ei ole ju selles, me tahame, et äh, siin kehtiksid võrdsed reeglid nii rongi kui lennureiside puhul. vabandan esimees. nüüd Soome näiteks, äh, tal-, rääkisin või küsisin, et kas teil ei ole talvel äh, probleeme. Öeldi, et miks, miks peaks meil olema, kõik toimib. oluline on, et ettevõtted valmistaksid ennast ette. paljudes Euroopa riikides väidavad ettevõtted, et neil ei ole võimalik seda teha. lõpetuseks muusikariistad. ma ise olen õppinud äh, pilli ja muidugi ma saan aru, mitte kõik ei, ei mängi pikolo, vaid äh, äh, võib-olla ka kontrabassil ja siis on muidugi oluline, et nad saaks seda kaasa võtta. aga ka spordivahendite puhul, näiteks jalgrattad äh,, üheksakümne protsendil juhtudest on võimalik äh, jalgratas kaasa võtta on väga vähe ettevõtteid, mis äh, ei ole selleks valmis, nii et minu meelest peaksin ka muusik, peaks siin äh, ka rat-, jalgrattad veel olema sees selles tekstis, et see, see on ainuke soov, mis mul veel on. suur aitäh! härra Bradburn, palun! suur tänu! mina tegelikult mõtlesin, kui härra Kramer rääkis talle, kui palju läks äh, tema lennureis maksma sellepärast et eh, ma ei tea, kui palju ta maksab siis, kui ta oma jalgratta kaasa võtab. ma tean, eh, eh, kas te, ja ma mõtlesin, et ta räägib meile ka, kui palju see kõik maksab, aga siiski paar punkti nende muudatusettepanekute osas, mida mina tegin. enamus nendest on tegelikult ähm, otseselt tulnud härra Taylori algatusraportist, eriti äh, see, mis puudutab eh, piiratud liikuvusega ja invaliidistunud inimesi. mina olen just nendele asjadele koondanud tähelepanu. Te ju mäletate vast, et eh, selles eelnevas arutelus, mis meil oli, viitasin ma sellele, et eh, oluline on tugevdada riiklike täitevasutuste rolli, aga praegu paistab, et probleem on alles kuidas sundida eh, maksma kompensatsiooni, olenemata nüüd nende tasemest. mulle tundub, et riiklikud täitevasutused ei suuda seda läbi viia ja sellepärast minu eh, ettepanekud puudutavad just nende töö tugevdamist. ma tahtsin ka härra Pahile komplimenti teha selle raporti puhul eriti selles osas, mis puudutab eh, õiguslikku selgust erakorraliste asjaolude puhul. ma olen nõus proua Fosteriga, et me ei saaks seda nimekirja jätta eh, ainult komisjoni hooleks. aga ikkagi eh, meil on vaja seadusandluse puhul on õiguslik selgus on vaja väga selgelt öelda tarbijatele, eh, mida, eh, millal nad saavad kompensatsiooni, millal mitte. ja siis veel kaks punkti, härra esimees. kõigepealt, kõigepealt, mis siis saab kompensatsiooni maksmisel, kui lennuk seisab lennurajal? ma arvan, et siin on ka turvalisuse küsimus eh, mängus, sellepärast et on olemas ohud turvalisusele aga mulle tundub, et kolm tundi, kui sa istud lennukis kinni, on täiesti piisav. ja mis puudutab üldse hilinemist, siis minu arvates ei ole üldse ebamõistlik, kui tegemist on lühikeste reisidega, et makstakse kompensatsiooni pärast kolmetunnilist ootamist parlament on juba ajalooliselt olnud selle poolt ja ma olen endiselt selle pool, sellepärast et eriti kui tegemist on lühireisidega eh, Euroopa Liidu piirides, sellepärast et eh, väga sageli on lennud poolteist tundi eh, siis või isegi vähem, siis kolm tundi ootamist ei ole küll ebamõistlik selleks, et kompensatsiooni saada. nii et ma loodan, et te toetate minu muudatusettepanekuid. suur tänu, härra Benjon! nüüd eh, härra Kraameri eh, jutule, eh, mis puudutab pagasit. see on tõesti õudne. nüüd aga raportist endast. siin öeldi, et oluline on see, et meil oleks tasakaal ettevõtjate ja tarbijate õiguste vahel, see on täiesti õige me peame olema väga ettevaatlikud, et me e, ei kummutaks seda regulatiivset e, e, pudingit üle niimoodi, et üldse lennud ära jäetakse ja siis on hilinemised tohutu pikad. eriti niisugustes sihtkohtades, kus päevas on üks või kaks lendu. nii et, et meil oleks vaja siiski teatud stiimuleid selle seadusandlusega paika panna mis nüüd puudutab eh, hiljaks jäämist lühikeste, pikkade, keskpikkade reiside puhul, ka mina eh, tulin välja kolmetunnise muudatusettepanekuga. väga paljude reiside puhul Euroopas reisivad inimesed ühe päeva jooksul, eriti kui tegemist on äriinimestega ja see ongi kogu selle asja mõte, et sa jõuad kohale ja tuled samal päeval tagasi. ja kui sa siis kõik nüüd see vastu taevast leidab, eh, kui öeldakse, et sulle ei maksta mitte mingisugust kompensatsiooni, kui sa oled eh, mõelnud, et sa lähed samal päeval eh, koosolekule ja tuled tagasi, siis on see küll jama, nii et, et kompensatsioon peaks olema kolmetunnine sest olukord on absoluutselt teine, kui sa leiad, sõidad maailma kukla poolele, siis paar tundi ei muuda eriliselt midagi. eriti kui näiteks vaja on lennuka asendada teise lennukiga, siis võib juhtuda, et pool, pool päeva hiljaks jääd. aga ma arvan, et me peame vaatama ikkagi neid erinevaid asjaolusid. me peame olema väga ettevaatlikud, see on minu põhisõnum. sest ma olen kahtlemata, eh, ma tunnen kaasa, tähendab reisijatele, kui nad jäävad eh, eh, millestki maha, kui näiteks esimene lend hilineb, ta ei jõua järgmisele lennule, aga on väga palju erinevaid asjaolusid, mida tuleb arvestada, kui tegemist on lühireisiga, millele järgneb pikk reis, eriti kui see lühireis tuleb piirkondlikust lennujaamast ja kogu vastutuse lükkamine selle eh, lühireisi eh, eh, operaatorile ei ole õige. ja sest et tegelikult võib juhtuda niimoodi, et lõpuks enam ei saagi osta ühispiletit, vaid sa pead ostma kaks erinevat piletit ja, ja, ja, ja ei ole ju õige see, et vastutab, ütleme, see lennundusettevõtja, kelle käest sa ostad viieteist eurose pileti, ta ei saa ju vastutada selle pileti eest, mis maksab viiskümmend eurot. Äh, ja nüüd üks raske küsimus. Äh, isegi see ju puudutab pagasit, isegi Ryanair juba on lubanud olukorda parandada, aga äh, kui tegemist on Ehm, kaubaga, mis on ostetud lennujaamast, siis ehm, peab olema reisijale väga selge, eh, kuidas selle eh, transpordi eh, puhul hinda määratakse, see ei tohi olla ainult mingisugune pisikeses kirjas kirjutatud asi, vaid see peab olema selgesõnaliselt inimestele enne selgeks tehtud ja nüüd härra Bradford nimetas puuetega inimesi. kui nüüd on tõepoolest vaja, et, et, et inimesel on vaja saatjat, siis minu arvates on täiesti jama, kui see inimene, kes peab olema saatja, peab maksma ka, ka lennujaama maksu. nii, aitäh. I would remind you Mr Bunyan airport departure taxes jah, tahaksin tuletada härra Benjanile meelde, et lennujaama makse otsustavad liikmesriikide valitsused, mitte Euroopa Liit. härra Maier Imkost. <clears throat> aitäh, härra esimees. head kolleegid, mina olen IMCO raportöör, mis on siis siseturu ja tarbijakaitsekomisjon ja sellepärast äh, oleme ka vaadanud seda dokumenti just tarbijakaitse seisukohalt, meil on kakssada kolmkümmend seitse muudatusettepanekut, töötasime välja üheksa kompromissi, homme hääletame sellele ja loodame muidugi, et tarbijakaitse aspektile pööratakse tähe, rohkem tähelepanu. mõned aspektid, mis on meie jaoks eriti olulised. esiteks siis äh, lennuliinide väited, et noh, siis me ei lenda, tühistame lennu. me ei tohi üldse arutelu sellele tasandile viia, sest nad ähvardavad meid lepingu rikkumisega ja see ei tule üldse kõne alla. see sarnaneb mitte ilmumise argumentidega nii et ma arvan, et äh, siin võib olla ühel nõul, et see ei ole vastuvõetav. nüüd äh, see kompromiss, mis puudutab erakorralisi asjaolusid, ma pooldan seda, et eriti see lisa, see nimekiri oleks väga selgelt sõnastatud, sellepärast on meie ettepanek, et et et esimeses osas on siis erakorralised asjaolud, mis alati vabandavad hilinemist ja teises osas siis need, mis ei pruugi äh, vastutusest vabastada äh, lennuettevõtet. on võimalik sel-, sellised juhtumid, et lennuettevõte ei ole ise vastutav näiteks äh, vigastatakse lennukit, kui seda pukseeritakse lennurajale. lennuettevõte ei saa selles suhtes midagi ette võtta see on, aga ka siin peab tegelikult äh, ikkagi risk lasuma lennujatel, mitte rei-, reisijal. see on meie lähenemine. ja see nimekiri ei tohiks olla ammendav, vaid komisjon võib äh, kui asjaolud seda nõuavad, kui me ei ole midagi, kui me oleme midagi ära unustanud, siis on võimalik komisjonil seda veel täiendada aga ei ole võimalik seda nimekirja äh, ka äh, tühistada. sinna võib ainult lisada asjaolusid. mis puudutab äh, mitte ilmumise poliitikat, meil on väga selge seisukoht, kui reisija siis lennu puhul ükskõik, kas tegemist on edasi-tagasi lennuga või siis ainult ähm, ühe otsa lennuga, kui ta on broneerinud selle, maksnud sellest, siis on see tema enda otsus, kas ta, äh, kas ta lendab ähm, ainult ühe osa sellest reisist või kogu, äh, kõik äh, lennureisid miks peaks see midagi muutma, kas äh, reisija istub lennukis või mitte, kui ta on maksnud lennu eest? lennuk kulutab lihtsalt veidi vähem kütust ja muud tegelikult ju ei juhtu. nii et äh, sellepärast on, oleme ette pannud selle kompromissi. mis puudutab hilinemist lennurajal seismise äh, tõttu, siis meie kompromiss on, et kaks tundi on see ooteaeg, pärast seda peab olema reisil võimalus väljuda lennukist. aga äh, siin tuleb ka silmas äh, pidada, et äh, kui näiteks on selline juhus, et, et võib-olla kümne minuti pärast saaks lennuk juba õhku tõusta, aga selle eeskirja tõttu peab ta siis tagasi sõitma, mm, siis see oleks muidugi mõttetus, nii et piloodil peaks olema võimalus teatama, teatada reisijatele, et ähm, kaks tundi on nüüd läbi, lennuk peaks tagasi pöörduma, aga kümne minuti pärast oleks meil võimalik õhku tõusta. ja ma arvan, et reisijatel on võimalik selle üle otsustada, kas nad ootavad veel mm, mõnda aega või mitte. mis puudutab nüüd hüvitisi hotellis ööbimisest, siis me oleme siin üsna ühel nõul, samuti mis puudutab pagasid peab olema täiesti selge, mis see lend maksab ja selle hinna sees peab kõik sees olema. peab olema kuskile ära toodud see lõpphind ja see on siduv, ei, ei äh, tohi olla nii, et äh, lõpuks tuleb veel teade, et äh, tahate selle krediitkaardiga maksta ja sellepärast tuleb siia veel mingi summa juurde lõpetuseks lennu jaamas äh, ähm, ostlemine. Need ostud äh, peab olema võimalik ka käsipagasin kaasa äh, võtta. homme on siis meil hääletus. ja ma tahaksin veel kord rõhutada, et me vaatame seda just lennureisija seisukohast nii Inglismaa kui, või nii Suurbritannia kui Hispaania näiteks on Euroopa Liidu liikmed ja siin ei ole oluline ehm, ehm, kust need reisijad pärit on, ta on Euroopa Liidu sees, nii et siin ei tohiks mingeid erandeid olla. Ehm, kui nüüd rääkida Gibraltarist, nii et sellepärast tuleb seda lepingut ka nüüd vaadata sellest seisukohast ja lõpetuseks ütleksin veel, et äh, koostöö raportööriga oli väga hea, tegime ka tihedat koostööd, saime arutada põhjalikult äh, oma seisukohti, nii et äh, meile olid ka mitmed teemad sellest raportist väga olulised teate, et järgmine teema on meil pakettreisid. see on, äh, see, selle teema puhul olen samuti raportöör ja juba äh, ootan huviga meie koostööd, aitäh. proua Sehnalova suur aitäh, ma jäin kuidagi kõnelejate nimekirjast välja, aitäh, et mulle siiski võimaluse sõna võtta andsite. tahaksin tänada härra Bachi suurepärase töö eest. ma ei taha hakata kordama seda, mis siin juba öeldi teiste kolleegide poolt. keskenduksin kahele muudatusettepanekule, mille ma olen siis ise esitanud ja, ja ühe neist on esitanud ka teise, kõigepealt kakssada üheksateist, mis puudutab muud definitsiooni, piletihinna definitsioone. mina välistaksin äh, igasuguse hinna diskrimineerimise lennuettevõtjate vahel äh, sõltuvalt sellest, kust riigist reisija pärija on lennupileti hind peab olema sama, sõltumata sellest, kas see pilet ostetakse Tšehhi Vabariigist või Belgiast. kui pilet on sama, peab hind olema ka sama. see on üks äh, mitte läbipaistev äh, hinnakujunduspoliitika, mis ei ole lubatav ja ei ole reisija suhtes õiglane. ning äh, ühisturule sellest kindlasti kasu ei sünni. teine muudatusettepanek on nelisada nelikümmend seitse, mille ma esitasin koos härra Simsoniga. see puudutab artiklit neliteist uut lõiget sellele äh, artiklile. siin räägitakse reisijate teavitamisest ja sellest, et lennuettevõtja teavitaks reisijaid sellest, kelle poole pöörduda, kui on vaja abi. selline info on äärmiselt oluline ning seetõttu peaks see info olema selgesti välja to toodud, kergesti kättesaadav nii piletil kui ka pardakaardil. sest et tihtipeale on äh, küll väga palju infot selle kohta, millised on reisija kohustused aga neile ei anta, reisijatele ei anta piisavalt infot nende õiguste kohta. loodan, et toetate seda muudatusettepanekut, aitäh. Äh, mina ise võtaksin nüüd ka sõna. kolleegid, kõigepealt äh, alustaksin äh, muusikainstrumentidest. mul ei lubatud kunagi kriketikurikaga lennukisse minna, sest mulle öeldi, et see oli ohtlik relv ma arvan, et äh, keegi pole kunagi näinud, kuidas ma seda kurikat kasutan, aga aga igatahes me pidime läbi tegema selle tsirkuse, et äh, see kriketi kurikas tuli panna lennuki pagasiruumi, sest seda peeti ohtlikuks relvaks. nüüd, mis puudutab vääramatut jõudu siis minu arvates on see üks kõige olulisemaid asju ja tahaksin teile meelde tuletada, et tegemist on reisijate õiguse alase õigusaktiga, mitte lennuettevõtjate õiguste alase õigusaktiga. ma olen äh, vaadanud läbi väga palju muudatusettepanekuid ja mulle teeb muret see, et üritatakse saavutada, tahakse kompromissi selle äh, vääramatu jõu osas ja tegelikult me loome vääramatu jõu osas rohkem lünki ja kõrvalehiilimise võimalusi, kui neid praegu ongi minu jaoks on vääramatu jõud üks teema, mis tuleb igatahes väga-väga rangelt ära reguleerida. mina ei soovi nimekirja, mina soovin võimalikult lühikest nimekirja nendest vääramatu jõu alla läivatest põhjustest ja ma kindlasti ei soovi komisjoni nimekirja, mille nad nüüd oma veebilehel on üles pannud ja äh, lennuettevõtjate arvates on see suurepärane nimekiri ja selle suunas tuleb tegutseda. ja ma ei ole härra Tayloriga nõus, et ähm, et me peaksime tuginema Euroopa Kohtu lahenditele, sellepärast et need lahendid on olemas ja äh, lennuettevõtjad lihtsalt sülitavad nende peale, sellepärast et nad kasutavad kogu aeg seda vääramatu jõuargumenti selleks, et mitte hüvitist maksta reisijatele niisiis ma arvan, et, et komisjon on koostanud tõesti kohutava nimekirja ja ärgem unustagem veel neid delegeeritud akte, aga ma tahaksin saadikutele meelde tuletada, et vaid mõni nädal tagasi teie Äh, olite väga vihased, sellepärast et komisjon äh, saab äh, delegeeritud aktide õiguse lendurite tööaja osas ja nüüd, kui asi on tarbijate õigustes, siis te tahate anda komisjonile kõik delegeeritud aktid. mina ei annaks neile mitte ühtegi delegeeritud akti, sellepärast et nad on selle asja varem kihva keeranud ja Ehm, eh, praegu näib, et neil on, neil on lihtsalt, eh, kui me anname need delegeeritud aktid, siis lihtsalt lennuettevõtjad eh, võivad nendega teha, mis tahavad. ma toetan ka seda, mida öeldi puuetega inimeste ja piiratud liikuvusega inimeste kohta. jah, need on väga olulised teemad, aga ei maksa siin nüüd ära unustada ka hüvituse küsimust Äh, ning äh, ma olen jällegi täiesti nõus äh, härra Bradfordiga, et riiklikud täitevasutused on olnud täielik katastroof, nad ei suuda tegutseda. meil on vaja, et need riiklikud täitevasutused tõesti suudaksid teha oma tööd, seda tööd, mida nad siiamaani pole kohe kuidagi suutnud teha proua Sehnalova kõneles sellest, et reisijad peavad oma õigustest teadlikud olema. Need reisijate õigused peaksid olema kirjas e-piletitel, kui vaadata e-pileteid, mis enamikel inimestel praegu on, siis seal ei mainita kuskil eh, reisijate õigusi Eh, mõned meist, kes on veel piisavalt eh, vanad, mäletavad neid väikeseid brošüüre, mis piletiga kaasa anti. seal räägiti Montreali konventsioonidest ja kõigest muust, aga e-pileti peal on ainult pikk nimekiri eh, sellest, millest see piletiraha hind täpselt koosneb, aga seal ei räägita sõnagagi lennureisijate õigustest. mina usun, et hüvitis peaks tuginema Äh, just sellele, et lend on katkenud ja mitte sellele, kui palju pilet maksis. Äh, sellepärast, et äh, mis hind on sellel, kui te näiteks ema matustele ei jõua lihtsalt sellepärast, et te olete lennanud odavlennufirmaga ja maksnud pileti eest ainult viiskümmend eurot. ma arvan, et hüvitis peaks äh, Äh, ikkagi tuginema äh, mingile kindlale summale ja see summa peaks sõltuma ebamugavusest, mis inimesele tekitatakse. ja kolleegid, lõpetuseks tahaksin öelda, et kui ma, kui ma olin õpetaja, äh, siis mu käest küsiti, kuidas saaks õpetamist parandada ja ma ütlesin, kui lapsed saaks kuidagi protsessist välja jätta mina leian, et kui küsida lennufirmadelt, kuidas lennundus saaks paremaks muuta, siis nad ütleks, et oleks hea, kui reisijatest lahti saaks nii et, et me peaksime selle tähelepanu keskendama uuesti reisijatele ja reisijatele õigustele ja seetõttu ma kordan ikka ja jälle, tegemist on reisijate õiguste alase õigusaktiga ja mitte õigusaktiga lennuettevõtjate jaoks aga mina muretsen sellepärast, et, et teil on kõigil lennuettevõtjatest natuke kahju, te suhtute nendesse liiga leebelt ja kui kompromissid veel valmis saavad, siis on meil lõpuks siin veel rohkem lünki ja möödahiilimisvõimalusi kui varem. nii et, et ma arvan, et me ei tohi järgi anda. härra Karamitsas, ma loodan, et te ei tule välja uue nimekirjaga, härra Karamitsas, palun. aitäh, esimees aitäh, et te nii veendunult sellel teemal sõna võtsite ja suur aitäh ka härra Pahile väga aruka raporti eest ja äh, suur aitäh ka neile, kes esitasid muudatusettepanekuid, neid oli üle viiesaja. Äh, see kõik näitab, et äh, inimesed tunnevad teema vastu huvi ja see on ka loomulik, me kõik oleme ju lennureisijad väga paljud muudatusettepanekud, äh, mis on esitatud, äh, tõesti üritavad reisijate õiguste vallas äh, selgust majja tuua ja õiguskindlust suurendada. aga samas, kui vaadata neid ettepanekuid tähelepanelikult, siis meile valmistab muret see, et mõned muudatusettepanekud kalduvad teemast kõrvale, nimelt et me peame üritama parandada reisijate õiguste jõustamist ja võib-olla äh, on oluline tagada ka õige tasakaal reisijate huvide vahel ja selle vahel äh,, milline on äh, finantsmõju äh, lennuettevõtjatele, sest see võib äh, kaudselt mõjutada ka jällegi lennureisijad, sellepärast et kui ette lennuettevõte läheb pankrotti, siis äh, võib-olla reisijaid hakkab teenindama mõne kolmanda riigi lennufirma, kellele me ei saa oma reegleid peale suruda ja nõnda edasi äh, juhtisin tähelepanu mõnedele asjal, asjadele, mida tegelikult siin juba mainiti. kõigepealt äh, hilinemised ja hüvitis. Äh, me oleme juba varem selgitanud, et kolm tundi ei ole piisav aeg selleks, et kõrvaldada hilinemise põhjused ja tulemuseks võib olla veelgi rohkem tühistamisi Äh, kui ettevõt-, lennuettevõtja peab nagunii maksma hüvitist, äh, siis tihtipeale on lennuettevõtte jaoks kasulikum lend tühistada äh, ja vähendada niimoodi hilinemise mõju järgnevatele lendudele ja kes selle tulemusena kannatavad, kannatavad reisijad. sellepärast, et ma olen, ma arvan, et me kõik oleme nõus, et lennu üldse ärajätmine on hullem kui hilinemine. sellepärast, et Äh, kui lend tühistatakse, siis äh, sõltub ju reisijate kohalejõudmine sellest, kas teistel lendudel on kohti ja kas neid teisi lende üldse on. Äh, teiseks nüüd selle hüvitise summa. arvestades välja pakutud ajakünniseid, ei näe me mitte mingisugust põhjust hüvitiste summasid muuta või siduda neid piletihinnaga nagu Euroopa Kohus ütles, Äh, kompenseeritakse siin reisijate aja kaduma minekut, mitte ei äh, kompenseerita nende pileti hinda. ja kolmas asi, mida paljud kõnelejad ka mainisid, on erakorralised asjaolud. meie oleme välja pakkunud kooskõlas Euroopa Liidu kohtulahenditega seda, et äh, Äh, paljud äh, muudatusettepanekud äh, kalduvad nendest kohtulahenditest kõrvale ja kaasavad siia väga paljud juhtumid, mille üle lennufirmadel tegelikult kontrolli ei ole, näiteks tehnilised probleemid, mis tuleb, peavad välja korralise hoolduse käigus, ei ole erakorralised asjaolud. aga, aga seda ainult juhul, kui selline hooldus on korralikult läbi viidud ja sellisel juhul ei, kui hooldus ei ole korralik, siis ei ole õigust ka hüvitistele. me ei tohi avaldada kommertssurvet lennufirmadele ja pilootidele, kui langetatakse olulisi otsuseid lennuohutuse teemal. nii, neljandaks eh, reisija ümbersuunamine Äh, raportöör teeb ettepaneku, et äh, marsruudi muutmine on võimalik nende reisijate puhul, kelle lend hilineb. tegemist on uue õigusega ja praeguses määruses sellist õigust ei ole. Äh, sellepärast, et kui lend hilineb, siis ju lend ikkagi toimub, nii et, et meil võib tulevikus tekkida olukord, kus reisijatele öeldakse, et võib-olla reisijad tuleb ümber suunata aga samas eh, lennuettevõtja peab eh, ka lennu ikkagi läbi viima, see võib tuua kaasa tohutu suuri kulusid, nii et, et me peaksime tõesti vaatama ja tähelepanelikult, mis selle ümbersuunamisega teha. ja viimasena eh, ma arvan, et seda mainiti ka eelmises algatusraportis, mida teha reisijate majutamisega, kui lennud jäävad ära erakorralistel asjaoludel Äh, mõned äh, saadikud äh, soovivad loobuda sellest majastamise nõudest näiteks. meie oleme pakkunud välja sellise meetme, mis eksisteerib teiste transpordiliikide jaoks, kuigi mitte päris samal kujul. me piirame lennuettevõtjate vastutust reisijate eest, kes on olukorras, mille üle neil kontrolli ei ole, seda ei tohi teha. mitte üheski teises sektoris sellist asja ei ole Äh, äh, sellepärast, et siin satub jällegi ohtu lennuettevõtja ellujäämine ja niimoodi võivad jällegi lõppkokkuvõttes ohtu sattuda lennureisijad ise. Äh, sellepärast, et kui lennuettevõtja kunagi pankrotti läheb, siis lõppkokkuvõttes maksab selle eest ikkagi lennureisija, et ärgem seda unustagem ma olen nõus ka sellega, et äh, puuetega inimesed, äh, liikumispuuetega inimesed väärivad erikohtlemist, äh, selles osas oleme teiega täiesti nõus. nii palju siis minu poolt. ma loodan, et tulemuseks on veel parim, parem tekst ja need ohud, millele esimees viitas, teoks ei saa sellepärast et kui vaadata näiteks kas või neid erakorraliste asjaolude nimekirja, siis jah, ega see nimekiri ei ole ammendav, aga kui seda nimekirja ei ole ja kui te delegeeritud akte ka ei soovi, kuhu me siis jõuame? nii et, et mõelge, kas see ikka on parem viis edasiliikumiseks, aitäh! aitäh! ma üritan oma esimehe positsiooni mitte kuritarvitada ja annan sõna härra Pahile Yes, uh, thank you, Brian. <clears throat> Um, <clears throat> jah, aitäh. suur tänu kõigile kolleegidele selgituste eest ja oma kogemuste kirjeldamisest, ka nende ettepanekute eest, mille saatsite meile kirjalikult ja nüüd ka suuliselt selgitasite. tänan ka komisjoni, on väga oluline alati ka ära kuulata komisjon ja komisjoni põhjendused. ma arvan, et üldiselt oleme siiski ühel nõul. on, reisijatel on õigused, aga nad ei ole piisavalt hoolikalt defineeritud, nad ei ole selged ja ma arvan, et selles küsimuses oleme ühel meelel. erinevad kolleegid ütlesid, et minu eesmärgiks on õigusi tugevdada. ma ei ütleks, et see on tingimata minu eesmärk, vaid ma leian, et praegused õigusaktid, neid tuleb tugevdada. Neid tuleb selgemalt defineerida. ja muidugi võrreldes komisjoni ettepanekuga me siin muidugi tugevdame tarbijate õigusi sest ma olen püüelnud tasakaalustatuse poole. minu meelest oli komisjoni ettepanek äh, liialt soodus, liialt soodne just lennuettevõtete jaoks. mis äh, puudutab talle kirjutatud õigusakti, siis nõustun meie esimehega ja vist ka suurem osa kolleege leidis, et me peaksime väga selge nimekirja ise välja töötama ja mitte liialt jääda lootma siin delegeeritud õigusaktidele. mis puudutab ümberistumisega lende, siis kui siin arvestada hilinemisi ka sellistel juhtudel, siis see tooks muidugi kaasa suuri raskusi piirkondlikele lennuettevõtetele minu ettepanek on, et äh, esimesed üheksakümmend minutit hilinemist, äh, nende eest ei peaks siis vastutama väikesed äh, lennuettevõtted, vaid see hilinemine kehtiks just, mis puudutab kohalejõudmise aega. mis puudutab pileteid, siis üks kolleeg ütles, et me ei saa odavate piletite puhul nõuda täies mahus hüvitist. ma tahaksin siin viidata selle, et seadusandja eesmärk just see ongi, parlament on soovinud just kehtestada kindla hüvitise erinevalt materiaalikonventsioonist ja muudest lepingutest, kus siis hüvitis on on siis lennupileti hinnahüvitus. nii et ähm, mina jään oma ettepaneku juurde, et see peaks olema sõltumatu pileti hinnast. nüüd need kolm äh, arvu viis, üheksa, kaksteist tundi minu jaoks äh, kujuta- või halvendatakse sellega praegust olukorda. minu meelest Äh, on need liiga lihtsustavad. kolm ja viis on minu meelest äh, täiesti tehtavad. lennuettevõtted on piisavalt hästi organiseeritud tänapäeval. see ei tohiks neil olla probleemiks. ja ka see lihtsustus äh,, summad, rahasummade puhul kolmsada, kuussada eurot, ma arvan, et ka see ei ole õigustatud Äh, mis puudutab reisiinfot, siis siin tuleb äh, kõike lihtsustada, eriti mis puudutab broneerimist, äh, käsipagasid. nii et siin on meil erinevad seisukohad, aga ma loodan, et me suudame leida hea kompromissi, mitte selliseid kompromissi, millega keegi rahul ei ole, nagu kartis esimees, vaid me tõesti leiame sellise kompromissi, mis kõiki rahuldab ja mis ei too kaasa liigset koormust. ma arvan, et kui vaadata arve, siin ei ole ju juttu miljonitest, mida reisijatele makstakse, vaid tegemist on ikkagi väga väikese osakaaluga. ja mis puudutab äh, kolmandate riikide lennundus, lennuettevõtteid, siis ma arvan, et äh, Euroopa lennuettevõtted saavad äh, seda äh, esitleda teatud kvaliteedimärgina ja seda reklaamida. igal juhul ma arvan, et me suudame leida hea kompromissi ja ootan juba arutelusid variraportööridega no,. suur tänu, härra Pahv, nüüd me oleme jõudnud selle aruteluga lõpuni uh, voting on this report. Äh, arvan, et äh, siis olemegi aruteluga lõpuni ja hääletus on seitsmeteistkümnendal detsembril. nüüd äh, järgmisena on päevakorras piirkondlik kvaliteedimärgistus ja härra Rubik siis äh, on arvamuse koostaja, teda ei ole kohal, ei ole kedagi tema fraktsioonist. nii et tutvustan seda teemat tema eest. palun rahu saalis kolmkümmend kuus muudatusettepanekut esitati selle arvamuse kohta. ja äh, raportöör tänab kõiki kolleege muudatusettepanekute eest ja ka variraportööre hea koostöö eest. kahekümne neljandal oktoobril toimus kohtumine variraportööridega ja suudeti leida kompromiss viie muudatusettepaneku suhtes muudatusettepanekud ja ka arvamus üldiselt keskenduvad sellele, et turism peaks mängima võtme rolli piirkondliku äh, kvaliteedimärgistuse puhul ja raportöör leiab, et eelkõige peaksin arendama koostööd liikmesriikide vahel, eelkõige mis puudutab parimate tavade vahetamist raportöör toetab muudatusettepanekuid, mis toetavad võrgustike ja koostöö arendamist piirkondlikel tasandil. ja samuti toob välja, et äh, uus kvaliteedimärgistus peaks põhinema olemasoleval ehk siis peaks lähtuma juba olemasolevatest süsteemidest. raportöör ei läheks nii kaugele, et kutsuks, kutsuda üles uuele kvaliteedimärgistuse algatusele Euroopa tasandil. see ei lahendaks selliseid probleeme nagu keerukas majandusolukord, eriti äärealadel, kuid sellegipoolest raportöör püüdis äh, arvestada võimalikult palju muudatusettepanekuid kompromissides. ja leida ka fraktsioonidega ühine keel. palun härra Tanto. aitäh. see raport, mis meile äh, raportööri poolt esitati, tundus meile pisut segadust tekitav, sellepärast et regionaal, piirkondlik kvaliteedimärgistus peaks olema ka midagi sellist, mida annab mingi riiklik ametiasutus äh, Äh, millelegi, millel on teatud lisaväärtus ja see lisaväärtus peaks olema kvaliteet ja seetõttu äh, meie leiame, et see kvaliteedimärgistus äh, peaks olema väga selge, ei tohiks sekitada, ei tohiks tekitada segadust näiteks põllumajandustoodetega, millel on juba oma selge märgistus. meile näib, et et see märgistus peaks olema seotud ka konkreetse territooriumiga ja seetõttu me oleme esitanud siis äh, terve rea muudatusettepanekuid, millega oleme palunud raportööril ka arvestada ja ma näen, et, et raportöör on üritanud arvestada äh, ja seda, sellega ja me toetame seetõttu kompromissmuudatusettepanekut. aitäh, palun proua Maisner. jaa, jah, mul on hea meel, et härra Tantan enne mind just sõna sai ja suur tänu ka raportöörile. variraportööride kohtumine oli äärmiselt konstruktiivne. minu fraktsioon ei olnud äh, kõigega nõus, mis äh, arvamuses kirjas on, aga ma arvan, et nende kompromissid või nende muudatustega, mis on tehtud, me võime edasi liikuda ja mis puudutab kompromisse, siis arvan, et suudame ka, saame ka nendega nõus olla, homme hääletame selle üle, aitäh. suur tänu. ja nüüd palun komisjoni eh, eh, esindajatele kohal, nii et hääletame homme selle üle ja järgmine teema on siis äh, TNT konkursi kutse ja äh, Euroopa Komisjoni liikluse transpordi peadirektoraadi esindaja esitleb meile seda teemat. peame ühe hetke ootama ja siis saame jätkata. härra Ouliiri siis esitleb meile seda teemat. Okay, mis... Next item, new TNT. niisiis, TNT äh, konkursi kutse, härra O'Leary, sõna on teil. aitäh, esimees. suur tänu selle võimaluse eest, et äh, saan juba traditsiooni kohaselt teile eelinfot anda. ja hiljem siis äh, sellel nädalal veel teatame ka liikmesriikide esindajatele. meil on kolmsada viiskümmend miljonit eurot, äh, seitsekümmend miljonit Ähm, üheaastaseks programmiks ja kakssada kaheksakümne mitmeaastase tööprogrammi jaoks. me peaksime keskenduma eelkõige sellele, äh, et tegemist RTMS-iga ja need valdkonnad, kus me ei ole veel piisavalt äh, palju suutnud ära teha, vastavalt raportitele on eelkõige äh, need aspektid, mis puudutavad äh, innovatsiooni. jah, usun, et mis puudutab ühendatud Euroopa rahastut, siis äh, oleme ka saanud tuua esile just need teemad, mis on selle tuumaks. nii et äh, no, loodame seda ettepanekut arutada detsembri alguses. et siis loodetavasti äh, saaks hanke peagi algatada. suur tänu, kas on küsimusi? nii et nüüd saate anda teada oma äh, meestele, et nad siis detsembriks äh, osaleksid konkursil. suur tänu, härra Oleri ja suur tänu äh, kõigile, et te tegite lühidalt. ja ähm, nüüd tuleb meil siis koordinaatorite kohtumine. suur tänu kõigile. So we'll take a little ten minute. kümneminutiline paus ja siis jätkame. Sorry.